kallid kolleegid, alustame tööd. suur tänu, et te olete kohale tulnud, palun võtke istet, ma jätkan itaalia keeles nüüd. tere tulemast. meil on täna tihe päevakord nagu te ka ise teate kas kõigil on kõrvaklapid peas? ja saate aru, mida ma räägin? jätkame siis. meil on täna ees tihe päev. meie koosolek toimub nii ennelõunal kui pärastlõunal ning ma paluksin kolleegidel äh, anda endast parim, et ka pärastlõunal kohale tulla, sellepärast et meid ootab ees tähtis kuulamine tähtsal teemal, millele me sooviksime võimalikult palju tähelepanu esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine, kui kellelgi pole midagi selle vastu, siis kinnitame päevakorra, loeme selle kinnitatuks, teiseks koosoleku protokolli kinnitamine, neljateistkümnes, viieteistkümnes september kaks tuhat viisteist, kellelgi pole vastuväiteid, läheme edasi. juhataja teadaanded, võin teile teada anda, et meil on tõlke Rimin prantsuse it-, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Taani, Kreeka, Hispaania, Portugali, Soome, Tšehhi, Eesti, Ungari Le, Leedu, Malta, Poola, Slovakki, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keeles ja pärastlõunal lisaks sellele veel ka hollandi ja rootsi keeles. samuti kantakse meie koosolek internetis üle. ja mul on hea meel teile teatada, et lähenemas on Luksi auhinnapäevad, tegemist on suure Euroopa filmiauhinnaga, mis on kasvanud ja mille tähtsus on üha kasvanud aasta-aastalt. Euroopas on selle osalus muutunud väga populaarseks. tegemist on ainsa filmiauhinnaga, kus kohtunikuteks ja žüriiks on Euroopa Parlamendi liikmed ise, nii et äh, palun tehke kampaaniat kolleegide seas, et nad osaleksid valimisprotsessis ning äh, valiksid oma lemmiku nendest äh, kolmest edetabeli filmist eelmisel aastal tähistasime filmiauhinna juubelit ja Euroopa institutsioonid ja parlament on pööranud väga suurt tähelepanu Euroopa filmile. sel aastal ka esitati filmid Karlovi, Karlova Vaari ja filmifestivali, nii nagu nüüd kombeks ja kümme välja valitud filmi käsitlevad tähtsaid teemasid kunstlikus, kunsti valguses, majanduskriis, holokaust, antisemitism Euroopas, bürokraatia. hiljutine sõda Jugoslaavias, roma kogukondade elutingimused, kaasaegsuse ja traditsioonide ühitamise raskused naiste vabadusvõitluses ja nii edasi ja nii edasi. edetabelis edetabelisse valitud filmide hulgast on mõned ka esitatud Oscari filmiauhinna kandidaa-, kandidaadiks Islandi ja Jugoslaavia koostööfilm, Ungari film, mis oli, käsitles Auschwitzi temaatikat ja oli väga šokeeriv. ja Prantsusmaa film, kes sai kolme parima hulka ja mis filmiti Türgis, Mustang ja need filme tutvustati ka Veneetsia filmifestivalil sooviksin tänada kõiki festivale kogu Euroopas, kes näitavad Lux Prize auhinna filme, tahaksin tänada kõike, kõiki, kes on osalenud selle festivaliga seotud üritustel ja kes osalesid üritus, üritusel, kus osalesid ähm, noored erinevatest liikmesriikidest. Ähm, tegemist on sellise praktikaüritusega noorte jaoks. Nad saavad osaleda erinevatel seminaridel, erinevatel kohtumistel ning see aitab Lux Prize'i profiili suurendada ja need kolm filmi, mis on valitud, äh, on Türgi režissööri film kõigepealt äh, Deniss Kamse Ergoven, äh, Mustang nimeks siis Urok ja Bulgaaria ja Bulgaaria režissööri äh, koostöö ungarlastega, siis Mediterranean. Jonas Karpikano film, äh, väga kõrge kvaliteediga filmid. ja protsess algab üheksateistkümnendal oktoobril ning äh, hääletada saab kuni novembri lõpuni Te võite saada filmide paketi vastavatelt äh, ametnikelt, äh, parlamendi kommunikatsiooniametnikult. suur tänu kõigile selle väärtusliku abi eest seoses Lux Prize auhinnaga. palume siis vaadake neid filme enne, kui hääletama asute. Teil ei ole mitte ainult võimalus valida, vaid ähm, teil on ka võimalus äh, aidata kaasa kolme parima filmi tutvustamisele oma koduriikides ning avalikkuse teavitamisele Lux Prize filmifestivalist. Need kolm filmi annavad tõde sümboolsel tasandil paremini edasi, kui sõnad iial suudaksid. ja Lux Prize annab võimaluse neid filme näidata kogu Euroopas, te võite seda teha koostöös oma filmilevitusorganitega liikmesriikides ning ka siin. lõpptseremoonia toimub kahekümne viiendal novembril Strasbourgi osaistungjärgul ning president Schulz annab auhinna üle, tutvustatakse kolme finaali jõudnud filmi ning võitja kuulutatakse välja. hääletada saab ka Lux Prize'i kodulehel luxprize.eu kaldkriips vote ja ja neid filme saab vaadata ka Menuhini ruumis Euroopa Parlamendis kuni üheteistkümnenda novembrini. siis näidatakse Mediterraneaniat esimest korda ja režissöör Jonas Carpignano tuleb samuti kohale, aga ta tutvustab filmi ka erinevatel festivalidel äh, üle Euroopa Bratislavas, Pariisis, Lissabonis, Bukarestis. et saata sõnumit, et tegemist on tõeliselt, tõelise Euroopa auhinnaga kutsuksin teid üles neid filme vaatama, kasutama seda suurepärast võimalust, vaatama ka kõiki teisi filme, seda üritust toetab ka Arte. ning tulevikus kavatseme teha veel rohkem filmi auhinna edendamiseks. Maria Rosetti oli siin varem kohal. tema on ka selle teemaga tegelenud ja teisedki kolleegid. keda sooviksin tänada erinevat nendes aruteludes osalemise eest äh, ning äh, filmide tutvustamise eest järgmisel aastal, kui on auhinna kümnes juubel, esitame koordinaatoritega ettepanekuid selle kohta, kuidas veel pare-, rohkem seda, selle auhinna populaarsust tõsta. paluksin teil siis äh, teavet selle auhinna kohta levitada ning äh, kõiki filme vaadata. loodan, et sel aastal äh, hääletab rohkem kolleege, eelmisel aastal paraku see arv ei olnud väga suur. kui rohkem küsimusi, märkusi ei ole, siis läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on hääletamine. hääletame tähtsa raporti üle, mille on koostanud Zdislav Krasnodebski. ja see käsitleb oskuste arendamise poliitikat noorte töötuse vastases võitluses. ja kolleeg, kes soovib paar sõna öelda, kahekümne teiseks juuliks tuli esitada muudatusettepanekuid, muudatusettepanekuid oli kaheksakümmend üheksa, aga kolleeg kommenteerib neid kohe ise, palun Ja chciałbym tylko po prostu... Suur tänu! Tahaksin tänada teid koostöö eest. See koostöö kulges sujuvalt ja ma olin sellega rahul ning loodan, et hääletustulemused on ka positiivsed. loodan, et meie, et meie arvamused ikkagi ühtivad. meie paistab, mulle tundus, et meie lahkmeelsused tulid välja ainult üksikasjades, pisiasjades, üldjoontes olime me ühel meelel ning äh, eesmärkide osas olime samuti ühel meelel, ainult äh, sooviti kasutada erinevaid sõnastusi samade eesmärkide esiletoomiseks, aitäh! suur tänu! näen, et siin on saavutatud ka terve rida kompromisse ning loodan, et saame hääletusega seetõttu kiiresti ühele poole palun, äh, kui lubate, siis otsin välja hääletusnimekirja. Scusate un momento, succede. Äh, vabandust, mu hääletusnimekiri on kadunud. kannatage natuke. Sorry, but I am afraid to have to left my in, in, in the, in the plenary. It happens, sorry vabandust, jätsin oma hääletusnimekirja paraku täiskogu saali ja selliseid asju tuleb ette hääletuskaardi. The card. It normally that uh, doesn't happen but sometimes. tavaliselt seda minuga ei juhtu, aga mõnikord siiski tuleb ette. Allora, eh, if you uh, allow me to, to vote, uh, sign in my vote, it's not a secret vote, uh, and so we can kuna tegemist ei ole salastatud hääletusega, konfidentsiaalse hääletusega, siis ma lihtsalt uh, hääletan siin avalikult, ähm, kui lubate. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, raportööri poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. teeme uuesti seda, vabandust, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud. see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime seda elektrooniliselt, olge kannatlikud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud kolmkümmend seitse, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend, kontrollime mõnikord käed ei tõuse piisavalt kiiresti, nelikümmend, vabandust, kolmkümmend üheksa, kontrollime seda kolmekümne üheksandat, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teil oli õigus. vabandan. võib-olla käed tõusid liiga hilja lõige kolm A, muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt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 kuuskümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks, seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kuu-, viis langeb ära, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa, raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, ähm, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu. kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaks häält rohkem on pooldajaid, vastu võetud. Läheme nüüd edasi. neliteist poolt oli sellel, kaksteist vastu, kolmteist vastu siiski, kaks erapooletut, nii et ühe hääle võrra oli pooldajaid rohkem, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, vabandust, hääletasime esimest osa, üheksakümne kolmanda muudatusettepaneku esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lähme edasi kompromiss kümme, kes on raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus kogu arvamuse kohta, arvamuse projekti kohta, hääletus on alanud we can't give all that. Ah, no. Okay, okay, okay, okay. Just a minute. Okay. Everybody's vote? okei okay., I close. kas kõik hääletasid? nüüd on hääletus siis lõppenud, kakskümmend kaks poolt, viis vastu, kaks erapooletut. õnnitlused kolleegile Krasnodebskile. suur tänu ka variraportööridele ja sekretäriaadile selle tähtsa arvamuse koostamise eest, aitäh! Noi proseguiamo e.... väga tore, lähme siis edasi millegi väga meeldiva juurde. natukene on samas, suht-, jutt on noortest, aga natukene halbu uudiseid ka, nagu te teate, on meil plaanis arvamuste vahetus kaheksa noorega, kes olid osa viiest eh, rahvuslikust meeskonnast, mis puudutas Karl Suure Euroopa auhinda see oli parlamendi ja rahvusvaheliste fondide ühine algatus. ja nüüd tervitaksin siin noori, kes äh, selle auhinna pälvisid, kolme esikohta. Luksemburgist on esindaja kohal teine auhind läks Prantsusmaale, Euroopa piirid ja kolmas auhind läks Austriasse, Social Social Club ja ülejäänud kaks inimest, kes siin paneelis praegu istuvad, Küproselt noorte ettevõtluse kohta ja Hispaania esindajad Orge Cañaveres. tere tulemast! ma arvan, et oleme ühisfoto küll ära teeninud, see on väga tore sündmus siin, meil on teie pärast hea meel ja suur tänu, et te osalesite, et te jõudsite finaali meil on väga suur rõõm, et te meiega siit oleme, aga lähme nüüd edasi järgmisel viisil. iga projekt saab tutvustada oma projekti seitse minutit, siis toimub arvamuste vahetus, sest see teema pakub meile väga palju huvi ja väga põnev on aru saada, mis saab nendest projektidest nüüd edasi. ja kõigepealt annan sõna kolmanda koha pälvinud Prantsusmaa esindajale. proua Sofiab, palun. praegu, Alela Parola. kus ta nüüd ongi, palun, Prantsusmaa. Bonjour, mesdames tere hommikust kõigile, tere hommikust, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tere hommikust Euroopa Komisjoni esindajatele äh, ja suur tänu ja tere hommikust Charlemagne äh, auhinnale, meil on suur au olla siin täna teie ees äh, ja iseennast tutvustada. minu projekt või meie projekt täpsemalt öeldes, nagu te võite näha, äh, käsitleb piire, mitte piiride kirjeldust kui sellist, aga uh, Reduce the light to, to, to, to allow us to see okay.. palun võtke natukene valgust. Oui, alors c'est un projet d'une description des fonds. see kirje, projekt ei piir, kirjelda projekte, vaid äh, Äh, kirjeldab ähm, isiklikke lugusid piiridel, äh, läbi piiride prisma. Äh, inimesed, kes reisivad, kes elavad seoses piiridega, inimesed, kellel on mingeid kogemusi piiridega seoses. European Borderline on meie projekti nimi ja siin on meie kodulehekülg, siin on erinevaid osasid. kõige olulisem osa on reportaažide osa. alustaksin siis sellest me alustasime oma tööd äh, kolm aastat tagasi Brüsselis, kui Luksemburgi platsil tulid mitmed äh, inimesed kokku äh, ja otsustasid, et tore oleks teha reportaaže, isiklikke lugusid inimestest, kes elavad piiridel Euroopas. meid oli kümme meil on väike oma kogukond nüüdseks neljakümnest inimesest koostanud, kes aitavad platvormi koostamisele korrapäraselt kaasa, reportaaže koostatakse prantsuse, saksa, inglise keeles, isegi teistes keeltes. mingisuguseid keelelisi piiranguid tegelikult ei ole. ja need lood on tõesti sündinud lood, sügavad lood, mõnikord kurvad, mõnikord naljakad. mõnikord on seal ka äh, mõningaid äh, fantaasiaelemente, alati me ei kontrolli, mis on tõsi, mis ei ole, aga kõik on, on sallivad lood ja peamised projektis osalejad siin, et tuua näiteid, siis vaadata neid kolme esimesi äh, rigasid, Clemens Klaab, Julien Baudry, Nora Hannemann äh,, inimesed, kes on väga truult osalenud selles projektis, inimesed on pärit äh, igalt poolt Euroopast, mõnikord isegi kaugemalt kui Euroopast, nagu ma ütlesin, meid on umbes nelikümmend praegu, üheksa riiki on esitatud, seitseteist piiri, neli keelt ja äh, neli riiki väljaspool Euroopa Liidu Al, Alžeeria, Maroko, Aserbaidžaan. nii et raport reportaaže tuleb isegi väljaspoolt Euroopat ja me tahame seda kogukonda muuta tõeliseks piiriüleste suhete kasvulavaks. siin näete meie ühe kuu reportaaži, meil vähemalt kord kuus peaks tulema üks rap-, reportaaž, mis on originaalne, pisut uue vaatenurga alt võib-olla, siin näete inimesi, kes lugu inimesest, kes Alžeeria piiri ületab ja kellel on väike söögipaik Alžeerias, ta peab toiduained üle piiri tooma, ta, tal on kogu aeg igasuguseid tülinaid, raskusi tolliga ja nii edasi, tõesti lõbus lugu, soovitan lugeda, siin näete meid eestvedajaid. me oleme neli aastat olnud Brüsselis ja selle projekti kallal tööd teinud, tegemist on siis, siis on meil selline väikene äh, osa koduleheküljest, mille nimi on portfoolio, inimesed, kes ei taha tegelikult äh, reportaaži kirjutada, vaid pigem sooviksid oma kogemusi esitada pildi kujul. Äh, siin näete pilte reisist Moskva ja Berliini vahet, äh, pilte piiridest, raskustest seoses piiridega ja siin ka Sloveenia, Itaalia äh, piirikogemused on võib-olla natukene meeldivamad. kogemusi on ka piirkondlikega äh, ja Trastevede piir Itaalias. inimesed on öelnud, et tõeline Itaalia kultuur tulebki parimini, paremini välja just nimelt selles piirkonnas tahate kindlasti teada, kuidas me uusi reportaaži hangime. meie kodulehekülg, koduleheküljel kutsume üles inimesi meile raporteid saatma, reportaaže saatma ja oma kontaktandmeid saatma, siis äh, Google Max, Maps, äh, äh, sellele li-, lisas lisandus uus võimalus ähm, piire jälgida, vaadata, kus on äh, supermarketid, kus on piirikontrollipunktid ja nii edasi ja nii edasi, meie jaoks on seda tähtis tööriist ja seetõttu oleme pannud lingi ka oma kodulehele. ja kõik need ähm, projektid ei oleks saanud teoks ilma meie partneriteta, siin näete, kes on meie partnerid äh, siis ähm, Velo Blaak äh, ja, ja teised Stadtgespräche näiteks, äh, kes äh, on reisikorraldaja, korraldab reise just nimelt piiridega seoses, meie jaoks väga huvitav, siis Paris-Berlin, mille jaoks mina töötan, ka nemad on aidanud kaasa teatavate reportaažidega ja lõpetuseks, mida me tahaksime selle leheküljega edasi teha. me räägime sellest palju oma sõpradega, oma töörühmaga ja Charlemagne hinna, auhinna saamine võimaldab meis, meile neid arutelusid jätkata, seda tööd edasi arendada, rubriike muutma selgemaks, kasutada ära Google'i analüüsivahendeid, et näha, kes meie koduleheküljega tutvuvad, anda ka väike videovõimalus. ning äh, see võimaldab meile ka raporteid laiemalt korraldada teha koostööd ähm, Oxfami ja teiste organitega, et näha, kas oleks võimalik ka pagulaste teemat käsitleda ning äh, kodulehekülge muuta atraktiivsemaks, huvitavamaks, meie teemade valdkonda laiendada, tuua raporteid ka näiteks valimisvaatlusest äh, Saksamaal, Prantsusmaal mul on veel, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ning kogu Charlemagne'i auhinna meeskonda, kes on meile korraldanud mitmeid toredaid sündmusi ning äh, keda võime tänada heade hetkede eest Aachenis ja Brüsselis võtke meiega ühendust ja võib-olla teilgi on oma äh, piiriga seotud lugu või reportaaž, äh, mida võiksime oma leheküljel kajastada. suur tänu! aitäh selle huvitava ettekande eest! no no no, kuidas noh? palun äh, lülitage oma mikrofon välja. mina ütleksin omalt poolt, et meile avaldab see piiride teema väga suurt muljet, see on Euroopas ju väga oluline. ma võib-olla täpsustan, et iga projekt, iga Karl Suure auhinna projekt on, seda kõigepealt analüüsib äh, riiklik äh, auhinnakomisjon, kus on esindajad nii Euroopast kui ka noorteorganisatsioonist ja teises voorus on meil kolm äh, edasijõudnud ja siis on Euroopa auhinnakomisjon, mida juhib härra Schultz. ja see oli siis teise koha laureaat, aga nüüd lähme kolmanda koha juurde. Austria Social Soccer Club. palun, teil on sõna Euh, bonjour. Euh, alors, merci à tous. tere hommikust, suur tänu kõigile ka meie poolt selle võimaluse eest. mina eelistan äh, Austriat ja Social Soccer Cupi, aga kuna ma olen pärit Prantsusmaalt, siis äh, räägin siiski prantsuse keeles. Social Soccer Club Cup on jalgpalliturniir. kas võiksime näha järgmiseid pilte? jalgpalliturniir, jalgpalliüritus, mis on nüüd toimunud kolmteist aastat. selle algatuse tegi Elmar Asch, kes on Kratvaini äh, noortekeskuses tööl ja noored omal ajal kuus-seitse äh, või viis-kuus noort otsustasid korraldada sellise Euroopa noorteturniiri. tegemist on jalgpalli turniiriga üheteist kuni kaheksateist aastastele lastele, poistele ja tüdrukutele ja igas jalgpallimeeskonnas peab olema vähemalt üks tüdruk, see võimaldab ka tüdrukutel osaleda selles turniiris. turniir toimub igal aastal juuni nädalavahetusel, nüüd juba kolmteist aastat miks on tegemist Euroopa projektiga, tegemist on Euroopa projektiga sellepärast, et alati on umbes kakskümmend äh, meeskonda, sada, sada viiskümmend noort ähm, ja tegemist on äh, Euroopast pärit meeskondadega ja kohalike meeskondadega. meie jaoks on väga oluline, et oleks tasakaal kohaliku tasandi ja Euroopa tasandi vahel siin on ja sõbrad kohalikul tasandil moodustavad meeskonnad ja osalevad omalt poolt ja me teeme koostööd restoranide, hotellidega väikestes külades, et ka neile kasu tuua sellest projektist ning ka Euroopa mõõdet koh-, küladesse tuua, näidata neid teisi meeskondi, kes tulevad erinevatest Euroopa maas, maadest praegu on osalenud umbes kakskümmend erinevat riiki, on riike, kes on peaaegu alati esindatud, Austria ja piiririigid, mis ei ole väga kaugel, Itaalia, Saksamaa, Ungari, nemad osalevad sageli. me püüame jätkata oma partnerlussuhteid selleks, et saada Prant-, saada teisi riike osalema, Prantsusmaa nimel töötan mina sel aastal iga päev me teeme tööd, et inimesi kutsuda turniirile. tegemist on jalgpallimeeskondaga, jalgpalliturniiriga, aga taga samas jällegi ka sotsiaalse võrgustikuga noorte jaoks, tegemist ei ole mitte ainult jalgpalliklubide üritustega, vaid see on pigem jalgpalliüritus meelelahutuseks kõigi noorte jaoks ja see on kõige olulisem tegemist on üritusega, kus jalgpalli mängitakse äh, ja jalgpall on äh, väga tähtsal kohal kogu nädalavahetuse ja meie jaoks on väga oluline, et äh, nombre de matchs, ça veut dire que voilà, si euh, même si on finit ja toimuvad siis jalgpallivõistlused loomulikult äh, siin näete aga ka teisi pilte, ei mängita ainult jalgpalli, tullakse küll kohale jalgpalli mängima, aga samas turniiri ajal toimuvad ka mitmed erinevad muud mängud, viktoriinid, etendused, ühissöömised, kontserdid, igasugused üritused, mis võimaldavad noortel koos aega veeta ja sõprussidemeid sõlmida, Euroopast rääkida, äh, korraldada väikeseid töörühmasid, äh, kus inimesed, noored saaksid rääkida, mis see Euroopa selline on. väga palju on selliseid pisikesi üritusi, algatusi, äh, kui parasjagu mängib ainult neli meeskonda, siis teised meeskonnad on vabad. Nad võivad vaadata turniiri, aga võivad osaleda ka muul moel Euroopa äh, tasandil suhete arendamises. näete siin veel pilte sellest, mida me oleme viimastel aastatel teinud. sõnad Euroopa kohta oma emakeeles, mõnikord noored kirjutavad need üles, need sõnad ja tunnevad ennast igati Euroopa kodanikena. ja nende piltide juures on kõige olulisem see, et nagu te näete, sellel nädalavahetusel Kratvainis noored suhtlevad omavahel, aga me oleme täheldanud ka seda, et Social Soccer Club Cup, mis on nüüd kolmteist aastat turniine korraldanud, on aidanud sõlmida sõprussuhendel, on näiteks kokku saa- Belgia ja Saksamaa meeskond, kes oma suhted alal hoidnud, nende vahel ei toimu üritused mitte ainult sel nädalavahetusel, vaid selle nädalavahetuse suhted on kandunud kaugemalegi ning äh, muutunud rohkem euroopalikuks, aitäh! suur tänu ja palju õnne teile! see on ähm, päris huvitav, sellepärast et minu koduriigis Itaalias oli meil sarnane jalgpalliturniir ja huvitav on näha, et äh, Saksamaal ja mujal toimuvad ka sellised üritused. meie komisjonis oli kuulamine, kus äh, tuli selgelt välja, kui võimalik on selliste spordiürituste kaudu edendada ka integratsiooni, sõprust ja aidata inimesi, kes on raskustes. sisu osas keskendume muidugi heaolule, äh, noorte lõimitusele loomulikult eh, hiljem on lõpus ka küsimusi, võtame küsimused kõige lõpus. aga nüüd võitja juurde edasi Luksemburgist. tänavu läks võit Luksemburgi. või siis mitte vabandust. niisiis. teine, kolmas koht siis Küprosele, mis puudutas ettevõtlust ja, ja annangi nüüd Küprose esindajatele sõna, palun. praegu. I like you just now Thank you. First of all I want to suur tänu aitäh, et andsite meile võimaluse täna siin meie projekti tutvustada. pealkiri oli ettevõtlus, lahendus töötuse vastu, see oli Euroopa noorteprojekt ja seda rahastas siis Euroopa noorteprogramm. paar sõna meie kohta, meie noorteklubi algat-, asutati aastal üheksakümmend kaheksa, me oleme Küprose maapiirkonnast pärit, me oleme väike rühm sõpru ja üritame siis eh, nii meie liikmeid, noorteklubi liikmeid kui ka noori külas eh, paremini kaasata, et nad saaksid olla ühiskonna aktiivsed liikmed, et Küprose ja noorte vahel oleks parem dialoog, siduda neid ka Euroopaga ja kogu maailmaga. kust siis tuli meile selle võiduprojekti mõte? see oli tegelikult alternatiivsete ja innovatiivsete mõtete kasutamine Lõuna-Euroopas. me, see oli mitteformaalne haridus kasutasime mitteformaalse hariduse meetmeid ning lähtusime siis eh, Belgia, Hispaania ja Ungari eesistumise põhimõtetest. meie partnerid olid noorteklubi Küprosel, noorte ärivõrgustik Kreekast, Itaalia noorte tööhõiveorganisatsioon Horvaatia organisatsioon ning ka Rumeenia kolleegid. partnerite puhul lähtusime just noorte tööhõive määrast konkreetsetes riikides ja üritasime koostööd teha organisatsioonidega, millel oli sarnane olukord väikestest küladest pärit, kus on kõrge töötuse määr ja nii edasi ja nüüd jätkan meetodite tutvustamisega, mida me kasutasime siis projektiga. kõigepealt palusime, et osalejad ennast hindaksid, mis on nende ambitsioonid, tugevad küljed, energiajuhi, juhtimisoskused ja nii edasi. pärast seda palusime, et nad oleksid innovaatilised ja loomingulised ja lasime neil valmistada tegevuskava, luua postplakateid, reklaame või midagi, mida nad vajaksid, et oma ideed tutvustada ja siis nad eh, tutvustasid oma ideid väikesele publikule. mõned mõtted, mis sellest töötoast pärinesid, puudutasid kontsa näiteks, kus saab seda kontsa kõrgust muuta, kuidas leida lihtsalt parkimiskohti, erinevaid vidinaid, kui näiteks võtmed ära kaovad, siis on mingi vidin, mis aitab need võtmed üles leida. veel üks äh, projekt, mille nimi oli Like, kus saaks siis plakatit või mingit äppi kasutada selleks, et sinna soovitu kirja panna, siis leiad sõpru või nagu mingi kohtingu lehekülg, inim-, leiad inimesi, kellel on sinuga sarnased huvid. veel küsisime noortelt sotsiaalse tõrjutuse kohta. me küsisime, et kas nemad usuvad, et kui sa oled töötu, siis on tõenäoline sotsiaalne tõrjutus, nad arvasid, et jah, see on võimalik, sest kui sa oled töötu, siis sa oled kodus, sul ei ole töökohta, sul ei ole raha. seega vahel sa jääd koju, oled üksi ja ei tee mitte midagi. ja sul ei ole ka seda enesekindlust enam, et tööd otsida. lisaks küsisime mis on need meetodid, kuidas töötuse vastu võidelda, mis on halvad tavad. Nad rääkisid igast riigist, mida valitsus on üritanud teha, mõned ütlesid, et antakse raha inimestele, et nad saaksid kuus kuud töötada, teised ütlesid, et neil on nagu selline talendipank, kus, kuhu tuleb esitada oma CV ja siis valitsus peaks justkui midagi leidma. ja siis rääkisime headest tavadest ja mis on selle ja ka sellest, mis on töötuse tagajärg igas riigis. mõned tulemused, mida me osalejate abil avastasime, me üritasime kogemusi ja infot vahetada sellel teemal ning äh, suutsime välja töötada selliseid loomingulisi lahendusi ettevõtluse vaimus ning äh, rääkisime oskuste arendamisest, mis on vajalikud selleks, et tööturule siseneda ja edendasime liikuvust. projekti mõte oli anda noortele võimalus äh, avastada viise, kuidas olla loomingulisemad, innovaatilisemad ja meie projekti moto oli, kui sa tööd ei leia, siis loo endale ise töökoht. ja projekti lõpus tutvustasime neile ka Euroopa võimalusi, millised võimalused on Euroopas töökohti leida, näiteks Erasmus pluss programmi raames, lisaks Erasmus noortele ettevõtjatele, Eurese töökohad, noortegarantii ja mõ-, Horvaatia osalejad rääkisid meile ka Angels Den projektist ehk siis ingelinvestorid, kus äh, rahastatakse siis häid mõtteid, et inimesed saaks neid ellu viia. suur tänu! aitäh ja palju õnne teile! Uh, just just uh, uh, before we enne kui rääkisime, varasemalt rääkisime just kolleegi raportist, mis puudutas ka noorte tööhõivet, seega me oleme teiega igati ühel lehel. aga lähme edasi nüüd Hispaania juurde. Hispaania tutvustab projekti, mille nimi on Info Actualidad Jorge Enereras ja Kristiina Matõsija on siin ja palun. Sorry, buenos dias a todos, buenos dias. tere hommikust ja suur tänu, et olete täna tulnud siia meid kuulama. alustuseks ütleksin, et mida siis see info aktualidaat tegelikult tähendab, see on ajakirjanduskool ja veebipõhine ajaleht. on tegelikult üsna veider, et ajakirjanduskoolil ei olnudki veebipõhist ajakirja, kus äh, saaks tudengid oma oskusi harjutada ja lõpuks otsustati, et me tahame seda võimalust luua, aga see ei peaks puudutama ainult Madriidi või ülikooli, meil pidi olema selline Euroopa nägemus see peaks ka Euroopale huvi pakkuma. viimase kolme aasta jooksul oleme välja töötanud Erasmuse ajakirjanike võrgustiku. jah, meil oli väike kommunikatsiooniprobleem siin praegu. aga igal juhul oleme olnud kohal kolme kümnes Euroopa linnas, meil on kuuskümmend korrespondenti, kakskümmend viis umbes igal aastal. põhimõtteliselt oli see selline käed külge projekt ajakirjanduskoolile ja meie ei tööta niimoodi, et et äh, ainult mina kirjutan ajakir-, ajalehele loo, vaid seda enne toimetatakse ja nii et kõik toimib nii nagu päris ajalehe puhul. siin on ka kaardil näha, kus meie korrespondendid on olnud Kreekast kuni polaarjooneni välja ehk siis põhimõtteliselt lähtume oma korrespondentidest, me tahtsime, et meil oleks Euroopa nägemus, aga meil, meil oleks ka meie oma nägemus. kuuskümmend ajakirjanikku, kes on reportaaže koostanud, rääkinud näiteks paavstist, Margaret Thatcheri surmast, aga ka teemadest, millest peavoolumeedias ei räägita. intervjueerisime ühte Šveitsi politseinikku, olime Mussolini punkris ja see näitas, et see teema pakub inimestele huvi ja loob sellist Euroopa meelsust ja ühtekuuluvustunnet. teine oluline aspekt on Erasmus out, sellepärast et me kõik oleme osa võtnud Erasmuse programmist ja seal, kui Erasmusele projektiga hakatakse tegelema, siis on huvi, huvitav teada, et milline elu selles linnas on, kuidas bussiühendus toimib, kus äh, Roomas pidutseda, kuidas saada Pariisis lennujaamast kesklinna ja nii edasi, selline ellujäämisjuhis aga Erasmus puudutab loomulikult õppimist, aga see puudutab ka reisimist ja see on selline ju Euroopa sisene reis. me rääkisime sellest, kuidas me oleme reisinud, kuidas näiteks Pariisist Brüsselisse saada ühe euro eest näiteks. see puudutab ka isiklikke lugusid, reisimise kaudu ju õpitada, õpitaksegi inimesi tundma me tahame olla ka objektiivsed alati, aga loomulikult Euroopa Liidus on ka probleeme ja ka neid tuleb käsitleda. meil on ka arvamuslugusid, mis puudutavad valimisi, integratsiooni. meil oli ka Fonsek-, härra Fonsenkelt äh, lugu, tema töötas Euroopa Komisjonis ma vabandan, et need minu slaidid ei jooksevad natukene erinevalt, aga jätkan rääkimist, sest muidu saab aeg otsa. siis oli meil ka nii-öelda erinumbreid. see puudutas teise maailmasõja seitsmekümne, lõppemise seitsmekümne viiendat aastapäeva, siis meie reporterid rääkisid ajaloolistest sündmustest, siin on meil tuntud Soome snaiper või see Praha lihunik nii-öelda. teeme koostööd ka teiste osakondadega ja teaduskondadega, sotsiaalteaduskonnaga. seal, selle raames oli meil kaasatud üheksa erinevat ülikooli meie viisime neid kõige suuremasse vaeste linnaossa Euroopas, see on Madridis. rääkisime erinevatest sotsiaalsetest liikumistest, mis on Hispaaniast alguse saanud ja ka finantskriisist. ehk siis oleme jaganud teiste eurooplastega, kuidas meie Hispaanias töötame ja kuidas meie leiame, et äh, lõimimine peaks toimima. see on selline euroskeptitsismi vastane projekt sellest ei piisa, et me räägime ainult Euroopa ja kriis ja sellest, kui kohutavad on parlamendisaadikud. vastupidi, me peame rääkima ka Euroopa headest külgedest. Euroopa tähendab rahu, ühist põllumajanduspoliitikat ja neid asju tuleb ka välja tuua me ei ütle loomulikult, et kõik, mida Brüsselis tehakse, on suurepärane, vastupidi, aga me tahame inimesi teavitada, et noored eh, saaksid oma arvamuse ise kujundada. tulevikku vaadates me tahame loomulikult seda ideed edasi arendada, teavitada inimesi Euroopast ja me saame ka tagasisidet. Erasmuse tudengid tulevad meie teaduskonda ja räägivad, milline on elu Madridis, milline on elu Hispaanias, seega see infovahetus ja suhtlemine toimub pidevalt. me tahame sellist Euroopa meelsust ja vaimsust kujundada, me tahame, et kõik mõistaksid, et kõik võivad mõelda erinevalt, me oleme ju kõik, aga samas me oleme kõik eurooplased, aitäh. no, no, no, no, no, komplimenti eh,. Bene, intanto prima cosa che farò mi, mi, mi... suur tänu ja õnnesoovid eh, meie poolt. meil on igal juhul eh, vaja näidata, kuidas inimesed kogevad Euroopat ja kuidas nad elavad Euroopas ja ma loodan, et eh, teie tegevus ka edaspidi saab olema edukas. nüüd äh, saab äh, sõna Euroopa Karl Suure nimese noorteauhinna võitja. võib-olla natukene räägite täpsemalt siis oma tegevusest. see, kõigepealt ma tahaksin öelda, et me oleme väga rõõmsad, et me saame siin täna olla, mina ja Kari, me esindame Luksemburgi uni-, äh, ülikooli ja see on siin näide sellest, mida me oleme teinud. me oleme kasutanud äh, Twitterit, et äh, kajastada, mis toimus Esimeses maailmasõjas. täpselt äh, samal päeval äh, sajandi eest oleme rääkinud, äh, mida tehti Bulgaariast äh, Serbideni, mida tegid kuningad, kuningannad, lihtsad sõdurid, äh, natukene rohkem kui sada aastat tagasi me alustasime Balkani sõdade aastapäevaga ja läksime siis sealt edasi, ma tahaksin tänada kõiki endisi, praegusi ja tulevasi üliõpilasi, kes on kõik selle projekti kallal äh, töötanud. meie eesmärgiks äh, on läheneda esimesele maailmasõjale mitte siseriiklikust perspektiivist, vaid riikideülesest perspektiivist ja sõltumata sellest, mis sotsiaalset klassi keegi esindab või kust ta pärit on, mis rahvust ta esindab. me kasutame Twitterit, me avaldame iga päev sündmusi, fakte, pilte inimeste eludest mis äh, toimusid üle saja aasta tagasi ja need äh, säutsud on kirjutatud äh, kõik üliõpilaste poolt. siin on palju lugusid inimeste elust minevikus. Twitteri kaudu me jagame seda lugude mosaiiki ja sotsiaalvõrgustik võimaldab meil olla kontaktis tuhandete äh, postitajate ja jälgijatega, me oleme üle kahe tuhande seitsmesaja säutsu avaldanud sadu igas päevas, mõnikord äh, on see tähemärkide arvu piirang äh, väljakutseid esitav, aga me tuleme aitama, et me tuleme äh, toime meil on tegemist äh, avaliku ajaloo projektiga, millel on äh, digitaalne mõju ja piirideülene mõju ja Twitter on just selleks õige platvorm. et natukene sisu illustreerida, tõime siin siis erinevad äh, platvormid nagu Europeana, näiteks siin on näha üks maal, mis on oluline osa meie projektist me vaatasime üle kirju, päevikuid, postkaarte ja sellised allikad on meie lugejatele väga huvitavad, sellepärast et siis näetakse sõda selle aja inimeste silmade läbi ja see aitab inimestel ka paremini mõista seda, milline sõda oli, nad suhtuvad siis sellesse ka emotsionaalsemalt ja järgmine slaid, palun. siin on tegemist propagandakaardiga Ühendkuningriigist, aga meil on näiteid äh, üle kogu maailma. Saksamaa, Venemaa, Prantsusmaa, erinevad propagandakaardid. praktiliselt äh, igas riigis äh, edastati sama sõnumit, õhutati inimesi võitlema sõltumata sellest, milline on kultuuriline taust või keel, sõnum oli sama. ja selle projektiga me näitame, et isegi kui on käimas konflikt, oleme me sarnased, meil on ühine Euroopa lähenemine, Euroopa ajalugu. siin on näha nüüd Türgi varjeriietuses snaiper see on väga huvitav. näiteks tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnendal aastal oli olukord selline, et sooviti luua selline petu Pariisi linn, et Saksa Zeppelinid hakkaksid hoopis seda pommitama, mitte päris Pariisi, et see on selline huvitav fakt, mis on ajaloo jooksul kaduma läinud. nii, me näitame erinevaid sõja aspekte, me ei räägi mitte virtua-, virtuaalreaalsusest, vaid päriselust, sellest, mis toimus sada aastat tagasi ja sellega me toome ajaloo tänapäeva ja näitame inimelu erinevaid aspekte. näiteks ei olnud võimalik äh, küpsetada traditsiooniliselt, äh, suhkrut ei olnud. niisiis sõda muutis kõige väiksemaid as-, asju ja lisaks äh, hariduslikule eesmärgile see projekt näitab, kuidas me elasime lõhestunud Euroopas sada aastat tagasi, nii et me mõistaksime ja hindaksime paremini seda, kuidas me elame rahus tänapäeval. suur tänu et te olete sellele projektile niivõrd äh, pühendunud äh, ja on väga hea, et äh, teie noortena olete valinud minevikule niivõrd emotsionaalse ajaloolise lähenemise ja Twitteri kasutamine on väga innovatiivne lahendus. ma loodan, et te jätkate. ma arvan, et mitte keegi ei soovi oma projektiga nüüd äh, kuidagi lõpusirgele jõuda, te kõik soovite ju jätkata, eks? enne kui ma annan sõna saadikutele saalis, kolleegidele, tahaksin ma mainida veel ühte aspekti. täna me oleme väga üksmeelsed, me võtsime just eelnevalt äh, vastu äh, raporti, mis äh, keskendub noorte tööpuuduse vastasele võitlusele ja lisaks äh, sellele me käsitleme hiljem Euroopa Liidu teema tutvustamist äh, koolides, ka seal on mitmeid huvitavaid aspekte ja lisaks sellele Julie Ward räägib kultuuridevahelisest dialoogist ja hariduse ees olevatest väljakutsetest. nii et ma soovitan teil ka nende teemade ajal saali jääda ja nüüd annan sõna kolleegidele, palun. Äh, suur tänu. suur tänu kõikidele auhinna saajatele, kes täna siin meie ees on ja kes on teinud äh, suurepärast tööd ja loodetavasti te jätkate samas vaimus ma kujutan ette, kuivõrd raske oli äh, žüriil panna paika see auhinnasaajate järjekord ja see, et meil sel aastal on kolm kolmandat kohta, näitab, kuivõrd raske oli valikut teha ja minu arvates äh, olid äh, kõik need projektid, mida täna esitleti, suurepärased. Need projektid katavad väga erinevaid valdkondi ning näitavad, et äh, need probleemid, millega me praegu Euroopas silmitsi oleme, eriti just Euroopa skeptilisus, äh, mis ka on igapäevaselt meil pinuks silmaks, et äh, Euroopa Liidus on siiski palju noori inimesi, kes koos teiste liikmesriikide noortega soovivad töötada selle nimel, et muuta Euroopa paremaks, inimväärsemaks ja säilitada Euroopa tuleviku jaoks. ja eriti just see viimane näide, vaadata tagasi olukorrale minevikus, kus äh, sõda, häda ja viletsus domineerisid meie elusid, see näitab, et Äh, sõda ei puuduta mitte lihtsalt riike äh, kui selliseid, vaid see puudutab kõiki üksikisikuid. me oleme viimase seitsmekümne aasta jooksul Euroopas väga palju saavutanud ja seda tuleb toonitada me ei kujuta ette, mida tähendab see, kui me peaksime Euroopa piiridel prassi näitama ja võib-olla ei saakski üle piiri. me ei kujutaks ette seda, et me ei saaks kanda Prantsusmaal toodetud riided, kuna Prantsusmaa on vihavaenlane. nii et äh, seetõttu on kasulik vaadata ajas tagasi, et mõista, mida me oleme saavutanud ja samas suunada ka pilk tulevikku ja tõdeda, mida on vaja veel teha on väga oluline, et äh, me keskenduksime tänapäeval ka sellistele teemadele nagu noorte tööpuudus, väga oluline on, et äh, noortele antaks võimalus töötada selliste projektide kallal, nii et nad saaksid ka ise midagi oma tuleviku jaoks aktiivselt teha, mitte ainult ei ootaks abi väljaspoolt. väga oluline on siinkohal mainida ka Erasmuse programmi, see on üks suuri saavutusi meil siin Euroopa Parlamendis, mul on väga hea meel, et me saame selle projektiga edasi minna ja on väga oluline, et olemasoleval rahastamisperioodil erastatakse, eraldatakse piisavalt raha, nii et et äh, me saaksime panustada noortele, kes on Euroopa tulevik. üks kõneleja rääkis ka dominoefektist. loodetavasti see efekt äh, avaldab mõju ka teie projektide üleselt. olge edaspidigi sama aktiivsed ja kui teiesuguseid noori on palju, siis me tõesti ei pea Euroopa tuleviku pärast muretsema. suur tänu, see oli väga kenasti öeldud ja nüüd saab sõna Julie Ward ja siis Helga Trüppel. tänan. ma tean, et ma võtan varsti niikuinii sõna seoses oma raportiga, aga ma tahtsin siinkohal toonitada, kuivõrd äh, hea meel mul on siin täna olla Euroopa esindajana loode Euroopast. ma olen väga lootusrikas, kui ma näen, millist tööd noored teevad ja kui pühendunud nad on. eile me andsime Euroopa kodanike auhindu, üks äh, minu äh, piirkonnast auhinna saaja Jaffa on ka täna siin ta teeb väga inspireerivat tööd ja ta sai eile auhinna. ka teie töö on suurepärane ja inspireeriv. see piiriülene võrgustik, mis võimaldab noortel kokku tulla ja tegutseda ühise eesmärgi nimel ja ühise mure pärast, see on äh, väga tähtis. on oluline, et me panustaksime ka kriitilisele analüüsile ja ma näen, et teie projektid puudutavad ka minu koduriiki. meil on äh, veeprobleem seoses sellega, et me oleme saareriik ja siin ma näen äh, suuri seoseid ka teiste riikidega kindlasti tuleb üle saada sellest ähm, nii-öelda veelõhest, mis meie vahel on. meie Euroopa Parlamendi saadikutena ei tea täpselt, äh, kuidas äh, ka siin Brüsselis liigelda, kuidas toime tulla. üks projekt äh, pööras tähelepanu sellele, kuidas noored paremini suudaksid linnades orienteeruda. igal juhul täna hommikul oli minu jaoks ka Brüsselis liikumine vägagi problemaatiline ja tundub, et äh, teie projektist ollakse tõesti väga huvitatud. Helga Trüppel, palun. ka mina tahaksin omalt poolt öelda, et oli väga huvitav teid kuulata, sellepärast et te olite väga kirglikud ja pühendunud Euroopa tänapäevale, Euroopa minevikule ja tulevikule. Te lähenesite teemadele väga erineva nurga alt, äh, välja tulid erinevad huvid ja see näitabki, kuidas äh, Euroopa lugu on väga mitmekesine. Te ütlesite, et see Karl Suure auhind võimaldas teil kohtuda teiste noortega ja see ongi alati väga suureks äh, eeliseks ja see on ka meie poolt äh, selle auhinna eesmärk. on väga hea, et see on kandnud vilju. tahaksin küsida teilt, et millal te need projektid välja arendasite, kas alles siis, kui te otsustasite kandideerida auhinnale või te alustasite juba oluliselt varem? selline taustainfo oleks kasulik ja ma tahaksin teada, kuidas te otsustasite äh, kandideerida, et kuidas see otsus sündis? nii, äh, need olid siis mõned märkused ja küsimused, kes soovib äh, esimesena vastata ja ma arvan, et oleks äh, huvitav teid äh, kuulata ja ma olen kindel, et te kõik soovite oma projekte jätkata, kas pole? hästi. mis puudutab äh, Hispaania projekti, siis oktoobris kaks tuhat kaksteist sai meie projekt äh, alguse. me tahtsime, et me, me teadsime, et me tahame jõuda selle projektiga Euroopa tasandile, aga me ei teadnud, et on olemas Karl Suure auhind. me algatasime projekti, kuna meil oli ajakirjanduslik huvi selle teema vastu ja me tundsime end eurooplastena. nii et äh, see online ajakiri on pikaajaline projekt. loomulikult nüüd me parandame seda projekti veelgi sada nelikümmend neli üliõpilast on äh, olnud kaasatud sellesse projekti viimase kolme aasta jooksul. ma just rääkisin äh, kolleeg Kristiinaga, et meie jaoks on siin tegemist äh, nüüd märgiga, et me õpime, me areneme edasi, aga Euroopat päris palju Euroopas, äh, maailmas äh, kritiseeritakse, nii et selle kriitika suhtes me peame ikkagi olema tähelepanelikud ja vastavalt reageerima, kui vaja. mis puudutab äh, Social Soccer Clubi, siis see jalgpalliturniir on kestnud juba kolmteist aastat ja see auhind on, me avastasime selle internetist, selle võimaluse ja ja see auhind andis meile endale rohkem teadlikkust meie ürituse Euroopa dimensioonist, see, see dimensioon on kogu aeg olemas olnud küll, minu kolleegid töötavad sellega juba kolmteist aastat, mina vähem küll, aga aga me ei olnud nii põhjalikult varem mõelnud selle, selle projekti mõjule ja, ja Euroopa tasandile ja väga, väga suur äh, au ja rõõm on olnud meil selles protsessis osaleda. ja suur tänu ja meie jaoks oleks pidanud toimuma kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Luksemburgis äh, näitus tähistada saja aasta möödumist sõjast, aga valitsus otsustas äh, selle siiski ära jätta, otsustasime ajaloolastega koos, et hakkame, teeme midagi ise, mõtlesime sellest juba hakkasime tegema ettevalmistusi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja seal see protsess algas. aga enne Charlemagne'i auhinda suhtuti meie projekti väga skeptiliselt, öeldi jah, suur sõda, eh, see on, äh, on midagi, mis on juba ammu unustuse hõlma vajunud, vajunud, see ei äh, huvita enam kedagi. alles pärast seda, kui me saame auhinna, siis hakati ka riiklikul tasandil meile tähelepanu pöörama ja äh, ja me saime väga palju jälgijaid Kanadast, Ameerika Ühendriikidest, mitte niivõrd Euroopas võib-olla, nii et selle auhinna võitmine aitas küll sellele kaasa, aitäh. aitäh, niisiis väga suur ettevalmistustöö. tänan. niisiis, meie lähtusime sellest, et äh, see projekt on vajalik, me oleme Euroopa programmides osalenud viimase kuue aasta jooksul ja meie puutusime kokku kahekümne viie erineva programmiga, mis tegelevad noorte tööpuudused ja see ongi tegelikult äh, probleemiks. me suhtlesime erinevate ametkondadega ja ametnikega ja siis äh, tutvusime erinevate võimalustega. Karl Suur auhind oli meile juba teada, kaks tuhat kümme me samuti osalesime ja saime auhinna, nii et me olime kursis selle teemaga. hästi. niisiis äh, suur tänu kõigile ja palju õnne tulevikus, palju edu. me kindlasti jätkame dialoogi teiega. tavaliselt on nii, et kui antakse auhind ähm, kätte, siis parlamendiga pärast enam väga palju kontakti ei ole, aga meie äh, sooviksime teiega kontakti hoida, kui te soovite meile midagi äh, teada anda, meile mingit infot edastada, siis me oleksime sellest äh, väga huvitatud ja ma tänan ka kolleeg Gutmani. Äh, ähm, on näha, et siin on tegemist äh, tõesti hea praktikaga ja väga hea, et parlamendi kommunikatsioonibüroo on meie tegevust toetanud. me peaksime veelgi rohkem sellele auhinnale ilmselt reklaami tegema, sest et äh, Karlsruhe auhind äh, ei ole Euroopas veel piisavalt tuntud ja siin saavad kindlasti ka auhinna saajad omapoolse panuse anda. suur tänu teile kõigile ja nägemist! Solo momento. Bene, allora eh, abbiamo ora il, lo scambio di opinioni sul rapporto del collega. Tänan. Läheme edasi oma päevakorraga ja jõuame väga huvitava raporti äh, juurde, päevakorrapunkt number kuus Euroopa Liidu teemade õpetamine koolis, raportöör on Damian Dragici. me just äh, kuulsime siin äh, noorte seisukohti ja väga tore kindlasti avada kommunikatsioonikanaleid noortega, millised on nende soovid, nende ettepanekud. niisiis, novembris käsitleme seda raportit, ka jaanuaris hääletame. härra Dragitši, palun tänan, äh, proua esinaine. ma tervitan seda initsiatiivi. teema on väga oluline tänapäeval, kus Euroopa Liit on äh, silmitsi väljakutsetega nagu euroskeptilisus, killustunud Euroopa, Euroopa väärtused äh, populismi kasv, võõra viha, ohud demokraatiale, põhiõigustele, inimõigustele, need on kõik äh, ohuks äh, nii liidule kui ka kodanikele. Euroopa Liidu äh, kritiseeritakse demokraatia defitsiidi pärast, kaugenemise pärast kodunik, kodanikest räägitakse, kuivõrd on tõesti meil ka kaugenemine noortest. kaks tuhat neliteist Europarameeter näitas et, et seitsekümmend üks protsenti Euroopa Liidu kodanikest tunneb, et nad ei ole piisavalt informeeritud Euroopa Liidust, nelikümmend neli protsenti on arvamusel, et äh, nad mõistavad ainult piiratult, kuidas Euroopa Liit toimib seetõttu pole imestada, et kodanikud tunnevad äh, end äh, Euroopa poliitilisest projektist võõrandunu või kaugenuna, nad äh, on euroskeptilised, äh, kuna on demokraatlik defitsiit otsuste tegemisel. Euroopa kodanikud äh, ei osale demokraatlikus Euroopa Liidu elus, nad ei mõista, mis toimus viimastel parlamendivalimistel kui ainult nelikümmend kaks protsenti läks äh, valima ja ainult kakskümmend seitse protsenti noortest äh, valis, see oli äh, kõige madalam valimistel osalus alates aastast tuhat seitsesada, tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa. haridus on ääretult oluline, et kodanikud oleksid aktiivsemad ja kaasatumad. eesmärgiks on edendada aktiivset äh, kodanike kaasatust äh, kõikides meie ühiskondades. Euroopa Liidu teemadena õpetamine koolides äh, aitab kodanikke lähendada liidule ja see teema ei ole uus. see on olnud äh, Euroopa Liidu poliitilisel maastikul jutuks juba tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendast aastast, kui võeti vastu vastav otsus ministrite nõukogu koosolekul, mis puudutas Euroopa Liidu õpetamist koolis. Maastrichti lepinguga tuhat üheksasada üheksakümmend kaks loodi õiguslik alus, nii et oleks võimalik Euroopa Liidu teemasid lõpetada. praegu on see Euroopa Liidu lepingu artikkel sada kuuskümmend viis, mis seda valdkonda reguleerib on oluline, et mõistaksime haridust siin laialdaselt kindlasti see tähendab ka liikmesriikide keelte õpetamist, õppurite ja õpetajate mobiilsust ja nii edasi. Euroopa Liit võiks edendada ka infovahetust liikmesriikide haridusasutuste vahel kindlasti tuleks edendada kodanikualgatust, kodanikuaktiivsust ja muud. alates äh, aastakümnete tagusest arengust on tehtud äh, palju haridusvaldkonnas äh, äh, raamistiku kaks tuhat kakskümmend raames on programmid kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaheksateist ja muud käimas. on väga oluline, et me panustaksime ka edaspidi rahaliselt Erasmus pluss programmi Euroopa Liidu mõõde hariduses on keeruline, mitmetasandiline ja seda tuleb mõista laialdaselt. on väga oluline, et me edendaksime kodanike teadlikkust Euroopa Liidust ja see raport keskendub ühele aspektile, Euroopa Liidu teemade õpetamine koolis. see lähtub äh, usust, et äh, kooliharidus peaks andma õpilastele aru saama sellest, kuidas Euroopa Liit toimib, nii et nad saaks kriitiliselt äh, arutada Euroopa Liidu teemasid, et nad mõistaksid väärtusi, millel Euroopa Liidu integratsioon põhineb ja siis nad saavad ka vastavalt äh, teha otsuseid äh, oma riigi kodanikena ja Euroopa kodanikena globaliseerunud maailmas milline on praegune olukord ja väljakutsed. riiklikul tasandil on olukord selline, et enamik äh, riike on Euroopa Liidu teema õppekavadesse sisse võtnud, õpetajaid on ka koolitatud, aga on suured erinevused liikmesriikide vahel ja oleks võimalik teha enamat, pidades silmas õppekavasid, raamatuid, õpikuid ja õpetajate koolitust tihtipeale on õppekavad liiga üldised, seal ei ole sidusust ja see ei haaku teiste õppeainetega. õpetajatel ei ole piisavalt äh, teadmisi, et äh, õpetada Euroopa Liidu teemat. õpikud peaksid üldiselt äh, tagama laialdasema Euroopa Liidu teemade kaetuse ja need teemad tuleb kohandada vastavalt õpilaste vanusele. õppemeetodid, mida kasutatakse klassis, peaksid andma õpilastele võimaluse ka iseseisvalt edasi õppida, et äh, nad saaksid aru, kuidas Euroopa Liit mõjutab nende igapäevaelu. lisaks äh, formaalsele haridusele on oluline edendada ka sotsiaal- ja kodanikupädevusi ja kasvatada aktiivseid Euroopa kodanikke. siinkohal ma tahaksin isiklikult toonitada, kuivõrd oluline on aru saada sellistest pädevustest ka formaalsel õppimisel. meil peaksid kindlasti olema eh, tihedamad sidemed formaalse ja mitteformaalse õppimise vahel. meil on võimalus eh, edendada selliseid programme nagu Erasmus pluss, loov Euroopa ja kodanike Euroopa. Nende programmide abil on võimalik edendada keeleõpet, kultuurilist teadlikkust, kultuuridevahelist mõistmist ja siinkohal tahan ma toonitada, et jätkuv finantstoetus ja juurdepääs äh, mobiilsusele on ülimalt olulised äh, tagamaks, et need äh, programmid avaldavad positiivset mõju nendes osalejatele. et nad edendavad kodanikualgatuste, kodanikuaktiivsust. siinkohal tahaksin ma tervitada komisjoni tegevusprogrammi kaks tuhat viisteist, mis puudutab äh, Erasmus plussi, eriti just äh, mis puudutab äh, seda eesmärki tõsta Erasmuse osa solidaarsuse, sotsiaalse kaasatuse ja aktiivse kodanikkonna kasvatamise valdkonnas. see äh, Erasmus pluss mängib väga olulist äh, rolli ja kindlasti tuleb mainida ka siinkohal äh, e-mestimist ja muud tuleb kasutada vastavaid internetiplatvorme edastamaks õppematerjale virtuaalplatvormid nagu näiteks äh, Teachers Corner, mis pakub materjale erinevatele vanuseastmetele selle kohta, kuidas äh, on võimalik Euroopa teemade kohta infot hankida, kuidas seda edastada, need on kergesti kasutatavad, need on aktiivsed, aktuaalsed äh, platvormid olemasolevad võrgustikud äh, edendavad Euroopa Liidu teema käsitlemist erinevatel tasanditel, neid võrgustikke tuleks ka edaspidi toetada ja tuleks äh, vahetada parimaid praktikaid nende võrgustike ja platvormide vahel. niimoodi on meil võimalik edendada Euroopa Liidu teemade õpetamist koolis, me oleme rääkinud sellest ka Euroopa Komisjoni esindajatega ja sidusrühmas esindajatega, kes puutuvad äh, kokku haridusteemadega. suur tänu tähelepanu eest ja kuulan hea meelega teiste saadikute arvamusi. Mm, suur tänu, sellepärast et eh, minu arvates see oli väga suurepärane ettekanne praegu, see on väga ambitsioonikas ja mul on väga hea meel, et eh, eh, see teema, mis on tõesti nii oluline, on pälvinud ka vastavat tähelepanu. see avaldab väga suurt mõju kaasatusele, demokraatlik demokraatiale, kultuurilisele arengule, kõik need teemad ju Euroopa kodanikena on meile väga olulised ja see on väga suur väljakutse. seega ma olen väga rahul, et te nii kirglikult sellesse teemasse suhtute. ja nüüd on sõna kolleegidel, kõigepealt variraportööridel, palun. La chiesta ora il collega Maura e poi via via agli altri che la chiedono. kõigepealt Laura ja siis teised kolleegid, palun quisiera recordar para empezar esta breve intervención unas palabras de aitäh, tuletan kõigile meelde seda, mida Giovanni ütles. kui me räägime Euroopa Liidu rollist, siis ta ütles, et äh, me ei loo liite riikidega, me toome inimesi kokku ja meie ülesanne siin komisjonis on täpselt sedasama teha edastada sõnumit, ehitada sildu, minna kaugemale riiklikust identiteedist. Euroopa haridus ja professionaalsed haridusprogrammid, nende eesmärk on täpselt sedasama saavutada. küsimus on intellektuaalses ja metodoloogilises lähtealustes meil on selline kodanike Euroopa ja kui koolis sellist ainet õpetatakse, siis see on väga oluline, sest Euroopa ees seisavad praegu mitmed väljakutsed, esi-, populismi kasv, rahvuslus. Nende inimeste nägemus keskendub ainult riiklikele huvidele ja see loomulikult mõjutab ka Euroopa Liitu, see seab küsimärgi alla Euroopa Liidu kui sellise. teine probleem, millega me silmitsi seisame, puudutab Euroopa rolli maailma areenil ja selle suurendamist. siin Euroopa Liitu tuleb käsitleda ajaloolisest perspektiivist lähtuvat, seda tuleb käsitleda ka kooli ajalootundides ma olen selle ettekande eest tänulik. ja ma, suur tänu, härra Dragici ja ma arvan, et on suurepärane, et te olete olnud nii ambitsioonikas. koolis Euroopa Liidu teemade käsitlemine on väga oluline lähtepunkt. kaks aastat tagasi komisjon avaldas selle teema kohta raporti ning äh, see teema on olnud äh, päevakorras juba aastaid ja see arutelu, mida me siin täna algatame, see võib viia Euroopa strateegiani, mis puudutab ühist äh, Euroopa kodanikuks olemist ja see peaks kaasama kõik kõiki haridussektoreid igalt poolt Euroopast ja Euroopa integratsioon on nii oluline teema, me peame tegelema sellega, et seista aluslepingutes kajastatud väärtuste eest. Euroopa puudutab ühiseid väärtusi. aitäh, härra, ja nüüd palun härra Mauro. suur tänu nagu kolleegid, katsun ka mina siin komisjonis koostöövaimus tööd teha. ja see on, aga see on paraku küsimärgi alla selle praeguse ürituse väärtuse ning äh, see on küsimärgi alla euro skeptitsismi äh, ühte patta panemist äh, antisemitismiga, nad on kaks erinevat nähtsust ja on täiesti vastutustundetu äh, Äh, seda teha, äh, skeptiline suhtumine Euroopa Liitu on sageli põhjendatud. Euroopa Liidu õppetunnid koolist ei peaks sisendama seda, et äh, Euroopa Liit on suurepärane, see oleks ohtlik. ja Euroopa Liidust teavitamine on tervitatav, inimesed peavad aga saama sellesse suhtuda kriitiliselt, propaganda nendest euro, sellest Euroopa nii-öelda suurprojektist on äh, pole aga sugugi mitte tervitatav. olen kuulnud siin palju poliitilisest projektist, olen kuulnud sellest, kuidas skeptitsism on halb, et me peaksime õpetama inimesi mitte skeptiliselt suhtuma asjadesse, aga see on nende demokraatlike õiguste rikkumine kodanikena. inimesed peavad ise oma järeldusi tegema ja saama seda teha. ma sean küsimärgi alla seda, et kas inimesed tõesti, õppides rohkem tundma Euroopa Liitu, hakkavad arvama, et Euroopa Liit on palju suurepärasem, kui nad alguses arvasid. kõik, mida me siin teeme, ei ole nii fantastiline. Euroopa Liit ei saa dikteerida ette õppekavasid liikmesriikidele. liikmesriikidel peaks olema oma kodanikuõpe Ameerik-, Ühendkuningriigis juba õpetatakse seda, aga kui Euroopa Parlamendi liikmed hakkavad ette kirjutama, millised peaksid õpikud olema kogu meie mandril, siis see oleks küll äh, šokeeriv. me peame loomulikult õppima üksteiselt häid tavasid ja jagama, aga paljud siin tehtud algatused ei esinda häid tavasid. Euroopa kodanikele ei esinda mitte mingisuguseid häid tavasid, selles olen ma vähem äh, rohkem kui kindel ja kommentaarid Erasmus plussile samuti valmistavad muret. Erasmus pluss on projekt, mida ma kasutan õigel, õigel ajahetkel argumendina, miks Ühendkuningriik peaks jääma Euroopa Liitu. Erasmus pluss on olnud vägagi positiivne projekt, aga Euroopa propaganda tegemise projektiks ümbermuutmine äh, lisaks ainult ühe argumendi juurde Euroopa Liidust lahkumise argumentide pikale reale. ja miks siis ük-, ühte sorti natsionalism on hea ja ühte sorti natsionalism on halb? on halb olla natsionalism, kui sa usud omaenda riiki, aga uskuda mingisugusesse fiktiivsesse üksusesse äh, riiki, mis nimetab ennast Euroopa Liiduks, peaks olema hea. miks siis natsionalism võib olla hea ja halb ühe, ühtaegu ja kuidas on lood ülejäänud maailmaga? katsugem suunata oma pilgud väljapoole. ja hariduslikud pädevused ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, heade tavade jagamine on kõik väga tore, kuid sellised propagandaüritused ei ole vastuvõetavad. me ei saa siin mingisuguseid määrusi seadusakte vastu võtta, Ühendkuningriik ei ole sellega küll valmis leppima. aitäh! suur tänu teie mõtete eest, härra Margalbel! suur tänu! arvan, et peaksime kasutama ära äh, võimalusi, mida härra Dragici oma raportis meile pakub ning äh, tegema loogilisi järeldusi siin. härra Ljua, kas te kuulate mind? Decía pues que eh,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 meie üliõpilased peaksid saama sellest õppida ning see peaks andma neile ka lootust, tulevikulootust. täna mainiti siin Kreekat, Kreeka tahab Euroopat. Kreeka vajab Euroopat. hoolimata sellest, et me oleme siin kuulnud ka Euroopa vastaseid meeleavaldusi, äh, on Euroopat siiski vaja, meil on ka rändekriis. jällegi tuleb Euroopa vajadus üha rohkem esile, me tahame Euroopat, me tahame, et Euroopa tegutseks Euroopana. ja seda vajadust Euroopa järele tuleb ka edasi anda läbi meie haridussüsteemi ja ma arvan, et härra Dragici proovibki seda teha. ja me peaksime seda võib-olla selgemalt ja ambitsioonikamalt ka välja ütlema. suur tänu! hindan kõrgelt teie kommentaare ning äh, kommentaare ajaloo kohta Euroopas järgmine kõneleja, palun jah, see arutelu on alles alanud, kui meie raport vastu võetakse, see arutelu ei lõpe. raske ülesanne meie jaoks on see, et kuidas äh, teha vahet sellel, mida me tahame Euroopa jaoks ja mida me üldse tahame Euroopa tulevikust ning mida seejuures koolides õpetada. Need on ka kõik väga erinevad asjad ja äh, selle raporti mõte kui selline on küsimärgi alla seatud. ma selgitan omalt poolt, miks selliseid ettepanekuid tehakse, ka siin komisjonis paistab, et see ei ole kõigile selge. kõigepealt on, on mõned üldised põhimõtted igasugused, mida, millest lähtutatakse igasuguste poliitiliste kogukondade poolt, mitte ükski poliitiline kogukond, režiim, liit ei saa üldiseid põhimõtteid äh, vältida. ning äh, haridus tuleb äh, kogukonna põhimõtete kontekstis ka alati esile iga, igasuguse kogukonna juures äh, on haridusel oma vajalik mõõde, äh, tuleb oma kogukonna liikmeid püüda harida, õpetada, austama, väärtustama seda liitu, seda kogukonda. vastasel korral, ükskõik millise liiduga oleks tegemist, ei oleks sellel liidul mõtet, sealhulgas ka Euroopa Liidul, kui sellel liidul ei oleks soovi oma liikmete, liikmesriikide ja kodanike poolehoidu võita. ja sellepärast on meil ka õigus sellise algatusraportiga teha ettepanekuid Euroopa Liidu alaste teadmiste levitamiseks koolides. ükski liit ei saa ilma sellise, selliste algatusteta eksisteerida. aga mida me võime õpetada noortele? halb, halvad valikud võiksid Euroopa, noori Euroopast võõrandada või muuta Euroopa veelgi abstraktsemaks nende jaoks praegusel hetkel on väga suur, suur osa Euroopa üldsusest Euroopa Liidu ja selle olemasolu vastu. ja mina usun, et parim variant oleks Euroopa väärtus siduda iga riigi ajalooga. ja see muudab meie ülesande väga raskeks. ma usun, et kõik liikmesriigid suudavad välja to-, töötada metoodika Äh, mille kaudu ajaloolise prisma läbi argumenteerida Euroopa Liidu poolt. me teame, mida Euroopa Liit on meie jaoks tähendanud neljakümne viienda ja kaheksakümne viienda aasta vahepeal. vähemalt kümne liikmesriigi jaoks on see väga oluline. veel ma arvan, et me ei pea, peaks mitte toonitama seda, kuidas Euroopa Liit toimib, see on poliitiline teadus omaette, mina olen muuseas ühiskonnateaduste professor, tean, kuidas selliseid asju üliõpilastele õpetada, aga ma arvan, et noortest, noorte inimestega on võimalik nagu kord ja kohus sidet saavutada ainult siis, kui me räägime nende õigustest ja vabadustest ja praegu ma piirduksingi sellega, muidu ma peaksin väga laialivalguvalt hakkama kõigest muust rääkima, seda oleks liiga palju. aga ma arvan, et me peaksime siis tooma välja sidemed ajalooga ja mm, ega kõikidel riikidel ei ole väga palju seda ajalugu, on paar-kolm mõtet, paar-kolm aspekti, mida tuleks esile tõsta. endistel kommunistlikel riikidel üldiselt on üldsus ühel meelel teatavate e-, ajalooliste nähtuste osas ja noored inimesed, kes e-, elavad Euroopas, paraku ei tea, millised on võimalikud alternatiivid praegusele Euroopale ja Euroopas elamisele. me peaksime selgitama noortele nende õigusi, nende vabadusi ning rääkima sellest, mis oli varem ja mida oleks tähendanud elada riigis nagu nagu riik, kus nad elavad, ilma Euroopa Liiduta, mis annab need õigused ja vabadused, millised õigused ja vabadused võiksid jääda alles, millised, millised ei oleks. mina räägin siin oma kogemustest, ma käin Bulgaarias sageli koolides ning näen, kuidas äh, üliõpilased reageerivad sellistele ettekannetele, nii et ajalugu ja vabadused on need, mida tasuks toonitada. katsun olla võimalikult avatud seda, selles töös siin väga huvitav raport. seda toetatakse kahel käel, nii et ma paluksin järgnevatel kõnelejatel piirduda kahe minutiga. Mätikakis. suur tänu ma ei tea, kuidas tõlgid õnnestuvad, ka tõlkidel õnnestub tõlkida seda, mida kavatsen öelda. minu koduriigis on äh, nimelt üks vanasõna, mis ütleb umbes midagi sellist, et äh, võitlesime rahu eest, aga lõpuks äh, surid kõik. ja miks ma selle vanasõna siin välja toon? sellepärast, et kui me siin, paistab, et meil on raske siin äh, lahendada suuri probleeme, nagu näiteks kliimamõõt, kliimamuutus ja nii edasi, nii edasi. ja minu, mida rohkem me võitleme korruptsiooni vastu, seda, seda rohkem on korruptsiooni. mida rohkem me võitleme kliimamuutuse vastu, seda suurem see kliimamuutus on. mul on selline tunne, et nii see paraku on ja kui me jätkame siin sellist võitlust, siis rohkem meil ei ole meil valijaid, palkasid Euroopat, mida rohkem me Euroopa nimel võitleme, seda suuremaks ja seda kirglikemaks lähevad Euroopa vastaste sõnavõtud. ja sellepärast ma leian, et see instrument äh, siin on väga oluline. see instrument võimaldab meil õpetada Euroopa alus, aluseid, õpetada meie ühisnimetajaid noortele. Euroopa kontseptsioonil on oma põhjused, ajaloolised, kultuurilised, geograafilised, me oleme ühtlases ruumis väga paljudes, paljuski, väga paljud populistid võidavad hääli Euroopa vastaste sõnavõttudega täna Ühendkuningriik, äh, Ühendkuningriigis muuhulgas äh, me teame väga hästi, et äh, inglise keel on teiste Euroopa keelte segu muuhulgas ja ka prantsuse keelest palju mõjutusi saanud. mitte ükski kultuur, mitte ükski Euroopa keel ei saaks eksisteerida isoleeritult omaette ilma teiste mõjutusteta. siin planeedil ei tule keegi toime üksinda. meie nagu me oleme, oleme ajaloolise arengu äh, tulemus, äh, meie suhtluse tulemus teiste liikidega, teiste äh, kultuuridega. inimesed, noored peavad mõistma, et eurooplaseks olemine ei ole mingi koorem, vaid võimalus. grammatikakis kaks minutit, palun. suur tänu, üritan rääkida lühidalt, kuna aega on äh, vähe. aga siin on tegemist väga põhjalike teemadega, sisuliste teemadega, mida me oleme ka minevikus äh, palju äh, käsitlenud. see optimism, mida näitasid üles Karlsruhe auhinna saanud noored annab lootust Euroopa Liidule. meil on siin tegemist kolmekordse kriisiga ju, meil on eelarve, finantskriis juba pikemat aega. sellele lisandub kriis, mis meid kõigi äh, paneb muretsema seoses terrorismiga, siis meil on ka põgenikekriis veel vastust võib leida ajaloost, ähm, haridusest, kultuurist ja härra äh, Dragici raport on minu arvates äh, väga hea, aga realistliku eesmärgi osas äh, väga keeruline. niisiis tuleb tõdeda, kui keeruline on muuta seda teemat atraktiivsemaks koolitunnis. kõigest hoolimata arvan, et me peaksime selle teemaga edasi liikuma ja annan omapoolse panuse, aitäh. Julie Ward, palun see on tõesti väga lühidalt, sellepärast et ma täna ma kohe hakkan oma raportit tutvustama ja ma arvan, et need kaks dokumenti on omavahel seotud ja seal on teatav sünergia. kolleeg rääkis sellest, kui suurepärased olid need noored, kes täna siin olid ja see ongi ju tegelikult kõige mõte. Euroopa, meie oma liikmesriigid, kogu Euroopa kuulub tegelikult ju noortele, tõesti, eks see nii ole ja noortel peavad olema parimad võimalused, parimad tööriistad selleks, et oma identiteeti uurida, uurida seda, millised on nende suhted nende teiste inimestega omaenda koduriikides, omaenda lähipiirkondades, naaberriikides ja, ja üle kogu maailma mina olen haridussektoris töötanud mõnda aega, kolmkümmend, nelikümmend aastat. ma olen kogu oma elu, töö tegelikult noortega sidunud ja ma arvan, et Äh, kõige rohkem on vaja hea, häid tavasid, mida saab valida, näidata, levitada ja inimesed saaksid sealt siis valida välja ne, selle, mis, mis neile kõige paremini sobib, see on kõige olulisem. ja Andrew, ma arvan, et mul on väga kahju alati, kui inimesed, äh, kes kuuluvad parempoolsesse spektrisse, tunnevad äh, sellist masendust Euroopas oleku üle. mina olen pärit Ühendkuningriigist, olen britt, olen eurooplane, olen maailmakodanik, olen naine olen oma piirkonna esindaja, mul on äh, mitmeid identiteete ja need mitmed identiteedid ei pane mulle päitseid pähe, otse vastupidi, need suurendavad minu võimalusi ja just sedasama tahaksin ma ka Euroopa noortele, seda tahaksin kaitsta siin Euroopa Parlamendis, tahaksin seda kaitsta ka oma koduriigis ja mul on äärmiselt kahju, et minu valitsus ei anna kaheksateistaastastele võimalust oma sõna sekka öelda järgmistel valimistel, sellepärast et valimistel tuleb mängu nende äh, tulevik, minu laste lapselaste, minu lastelaste ja nende sõprade tulevik, mitte minu tulevik. suur aitäh, Julie! ja siis äh, järgmisena saab sõna komisjoni esindaja, kui komisjoni esindaja soovib sõna. suur tänu, proua esimees no minu meelest on täiesti selge, et me peaksime Euroopa-alaseid teadmisi jagama, õpilased peavad äh, õppima Euroopa institutsioonidest, nende toimimisest. seda ei tohiks äh, kõrvale jätta, aga me peame mõtlema selle üle, kuidas me seda teeme ning liikmesriigid äh, peavad selle küsimusega tegelema. Euroopa Liit ei saa kellelegi ette kirjutada, kuidas seda õppetööd korraldada, meie ei saa siin Euroopa Parlamendis öelda, kuidas liikmesriigid äh, peaksid lapsi koolides õpetama. aga me saame omalt poolt koordineerida, saata sõnumi selle kohta, mida me eeldame, et liikmesriigid teevad, need, kes meie hulgast on kommunismi kütt, kes pidanud elama äh, ja on pidanud ideoloogilist survet äh, taluma. Tšehhi Vabariigis teavad, et, et, et mida see tähendab, et Tšehhi Vabariigis on poliitilised kampaaniad koolides keelatud. aga noored peavad õppima, mida tähendab ideoloogia. ilma selleta ei saa. koolides peab õppima õpetama Euroopa Liidu alaseid teadmisi, kuid samal ajal nii äh, õpilased kui õpetajad peavad tundma, et nad saavad ise langetada oma valikud selle kohta, mida nemad Euroopa Liidust arvavad. ja ma olen veendunud, et mida rohkem nad õpivad Euroopa Liitu tundma, seda paremaks muutuvad nende suhted Euroopa Liiduga. aga neil peab olema õigus langetada oma vaba valik tahaksin tänada härra Marinovskit, kes äh, nii hästi selgitas äh, seda, mida tähendab äh, see, kui inimesed, lapsed ülikoolides õpivad rohkem Euroopa Liitu tundma. ja ka härra Mauro, jah, ma saan asjadest samamoodi aru nagu teie, mida rohkem on infot, seda parem ja olen veendunud, et mida rohkem noored õpivad, seda paremini nad hakkavad Euroopasse suhtuma. suur tänu! ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale, kelle soovisin sõna varem anda, kui komisjoni esindaja soovib sõna, jah, palun. suur tänu. Te kutsusite ka me, me, me kuts-, paar päeva tagasi toimus seminar, kus äh, räägiti ka sellest samast teemast, euroopalaste teadmiste levitamine koolides on väga suur teemavaldkond, äh, see võib tähendada Euroopa Liidu ähm, institutsioonide alaseid teadmisi jagada, see võib tähendada midagi suuremat, demokraatiaalaste teadmiste jagamine, aktiivse kodakondsusalaste teadmiste jagamine ja õpetamine, partnerlussuhted, äh, meie ühisosa äh, toonitamine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, Euroopa põhiväärtuste edendamine. tänasest arutelust tuli ka välja, et tegemist on väga keerulise teemavaldkonnaga, mida kõik näevad omamoodi. loomulikult on oluline Euroopa noori aidata, neid äh, harida, oluline on, et neil oleksid oma vahendid ja oskused ühiskonnas oma rolli kandmiseks. oluline on ka õpetajate, professorite aitamine selles töös. suur tänu, härra Dragitši et te olete juba informeerinud Euroopa Parlamenti erinevatest töövahenditest, Erasmus pluss, Erasmus pluss kindlasti hõlmab ka ühiskonnaalaseid õppetunde, samuti erinevad äh, platvormid, äh, Education Gateway ja Twinning ja nii edasi ja nii edasi on äh, mitmeid võimalusi, mis õppejõududel aitavad seda teemat e-, edasi anda, aga aitavad seda edasi anda ka teiste riikide kaudu üle piiride, äh, kasutades ära häid tavasid, mida teised liikmesriigid on, äh, on loonud meie tahaksime jätkata sellise tööga, et äh, saaks paremini Euroopa-alaseid äh, teadmisi noortele edasi anda, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Dragici, kes saab vastata sõnavõtjatele. suur tänu kõigile, suur tänu kõigile neile, kes toetavad minu projekti ja suur tänu ka neile, kes seda ei toeta Neil on õigus oma, oma arvamusele loomulikult. suur tänu neile kolleegidele, kes äh, viitasid nendele noortele, kes täna siin meie komisjonis käisid, nemad on äh, elav tõendusmaterjal sellest, et solidaarsus Euroopas on veel elus ja kui mina üheksakümne kaheksandal aastal Euroopasse tulin, siis ma käisin kõigepealt Kreekas ja õppisin kreeka keelt, nii et mõnikord ma siingi võtan sõna kreeka keeles. jah äh,, skeptitsism oli ka varem, Sokratese aegadel. Sokratese, Sokrates ja teised suured mõtlejad olid aga ainult mõtlejad, nad ei olnud need, kes oleks käised üles käärinud ja tegudele asunud, võib-olla nad peaksidki siis istuma ja mõtisklema nurgas, need skeptikud tegusid neilt ei ole oodata. veel tahtsin öelda, et inimesed, kes, kellel ei ole haridust, ei tea, millised on nende õigused. mina isiklikult olen Rooma vähemuse esindaja, te teate ju, mis roomadega juhtub, roomad ei tea oma õigusi. me ei ole teavitatud väga palju on neid inimesi, kes ei, kes ei tunne oma õigusi. kui inimesed eh, on harimatud, eh, ei tea oma õigusi, siis nendega on kerge manipuleerida. tahaksin veel tuua välja ühe olulise asja. Jean Monnet ütles umbes viiskümmend aastat tagasi midagi väga olulist. erinevuste ja geograafiliste piiride vahel on eh, meie ühishuvi. ärgem unustagem Schumanni ja Monet meie Euroopa unistust, mis on meie ühisosa ja veel, kui see euroskeptitsism, skeptilisus on tõesti nii jõuline, siis võib-olla iga Euroopa riik peaks kuulama ainult omaenda koduriigi muusikat, mitte teiste riikide muusikat, ega peaksid sööma ainult oma rahvusroogi, äh, keegi ei peaks peale itaallaste pitsat sööma, tantsima ainult oma rahvustantsu, kui me ei usu Euroopasse, siis võib-olla äh, pöördugem ainult oma pärandi juurde tagasi. inimesed, kes arvavad, et me ei ole enam Euroopas ja kes ei toeta poliitikat, peaksid elama ka äh, riigitult, kodakondsuselt tult ja ilma poliitilise kuulumiseta. suur tänu! Te olete tõesti suurepärane raportöör selle arvamuse, selle raportööri kohta Te olete kirglik, te olete pärit selle tuntud Euroopa vähemuse perest, roomade kogukonnast. ja seega oskate näha Euroopa Liidu alaste teadmiste ja koolides õpetamise vajadust just õiges valguses. olen veendunud, et teie abil õnnestub meil ka neid inimesi muuta Euroopas rohkem kodanikeks kui varem. ja me peame siin, nagu kolleegid ütlesid, rääkima ka Euroopa põhisa-, põhialustest, millele Euroopa omal ajal üles ehitati, demokraatia väärtusest, aktiivsest kodakondsusest, skeptilisus, kriitilisus on üks asi, aga noored peavad olema ka aktiivsed, Euroopa kodanikud peavad olema aktiivsed, väga paljudel eurooplastel noortel on äh, kaks kodakondsust. ja samas on paljudel noortel ei, ei ole ka kirjaoskus kõige paremal tasemel, seetõttu on valimistel osalemine sageli leige Äh, Euroopa-alased teadmised aitaksid seda võib-olla parandada. loomulikult haridussüsteemi üle otsustavad liikmesriigid ise. aga heade tavade jagamine, üldine raamistik võivad olla liikmesriikidele abiks ning õppejõududele abiks. meie abil võib-olla Euroopa õpetajad saavad oma õppetööle anda rohkem Euroopa mõõtme. suur tänu kõigile selle tehtud, juba tehtud töö eest. Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on väga oh, tähtis päevakorrapunkt ning täna on väga oluline päev. raportöör on Julie Ward, me räägime kultuuridevahelise dialoogi kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse rollist Euroopa Liidu põhiväärtuste edendamisel, tegemist on algatusraportiga ja septembrikuus toimus meil juba suur avalik kuulamine ja äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmandal oktoobril kell kaks päeval. palun, Julie um,. Thank you very much. suur tänu. aitäh ka sekretariaadile ja kolleegidele, kellest on olnud väga suur abi ma tahaksin tuletada kolleegidele meelde, et me räägime kultuuridevahelisest dialoogist, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse rollist Euroopa Liidu põhiväärtuste edendamisel. ma teen lühikese kokkuvõtte. raportis lähtume haridusministrite ühisest kokkuleppest, mis sõlmiti pärast rünnakuid Pariisis selleks, et et äh, vältida ja võidelda marginaliseerumise ning radikaliseerumise vastu ning äh, luua raamistik, kus kõikidel inimestel on võimalused. raportis toome ära nii võimalused kui väljakutsed ja teeme konkreetseid soovitusi, mida saab kõikidel valitsuse tasanditel ja ka Euroopa Liidu tasandil rakendada me räägime ka Euroopa Liidu arengukavadest, sellest, et meil on Euroopa Liidus kultuuril väga oluline roll, kui me räägime aktiivseks kodanikuks olemisest, kaasatusest, vastupidavusest ning selleks, et meil oleks ka tulevikus sidusad ja ühtekuuluvad kogukonnad. lähenemine, mille mina valisin, tulenes kahest põhimõttest. esiteks positiivse narratiivi olulisusest, mis küll tunnistab, et meil on teatud väljakutseid praegusel ajahetkel, aga rõhutab ikkagi eelkõige neid võimalusi, mida me saame kultuuridevahelise dialoogi ja hariduse kaudu rakendada, et meil oleksid kaasavamad ühiskonnad. ma tuginesin siin aruteludele vestlustele, mis mul on olnud mitmete kogukondadega, kes tunnevad praegu, et nad on hirmul, et neid rünnatakse, et äh, see peavoolu narratiiv jätab nemad välja, on oluline, et me selle vastu igati võitleme. tähtis on olla positiivne, isegi kui me oleme lähtunud äh, siin tragöödiast ja teine põhimõte oli äh, välja tulla lõimitud äh, lähenemisega, kuivõrd meil on nii laiaulatuslik ja laialivalgul teema, me ei löö lahku siin kultuuri ja aktiivset kodakondsust, vaid ehitame sildu kõikide nende aspektide vahel. oluline on olla nii kaasav kui võimalik ja selle tegevuse käigus olen kohtunud mitmete kodanikuühiskonna ja vabaühenduste esindajatega, kes selles vallas töötavad, aga ma tegelikult teen seda juba igapäevaselt, see on olnud minu elu. ma ei heitnud seda kõrvale, kui minust sai parlamendisaadik. seega ma pidevalt suhtlen inimestega, kes selle teemaga igapäevaselt tegelevad ja kuivõrd olen töötanud ja kohtunud paljude kodanikuühiskonna esindajatega nii Brüsselis kui Strasbourgis, suutsin ka pidevalt äh, kõikide organisatsioonidega ka oma koduriigis suhelda ma loodan, et raportöör on sellest rikkam, see on tõenduspõhine, me oleme suhelnud päris inimestega, vali-, rääkinud nende kogemustest ja pakume välja ka päris lahendusi. kohtusin ka komisjoni esindajatega, Luksemburgi eesistuja esindajatega, põhiõiguste agentuuri esindajatega ning ma tundsin väga suurt uhkust, et Luksemburgi eesistumine korraldas sel teemal ka konverentsi, mul olid ka noored vabatahtlikud, kes osalesid sellel konverentsil ja sedakaudu saame ka otsuste tegemist äh, jagada, olla kaasavamad oma töös ja mõju tugevdada. tahaksin tänada kõiki varuraportööre, üritame nende arvamusi võimalikult palju kaasata, esimene arvamuste vahendus meil juba oli ja teine arvamuste vahetus toimub täna, kuigi ma pean minema ka hääletama teises komisjonis. igal juhul on meie töö olnud väga produktiivne ja see on olnud väga suurepärane koostöö. muudatusettepanekute puhul on meil loomulikult äh, alati ruumi piirata tehtud, seega me peame pingutama veel selle nimel, et olla kokkuvõtlikumad, aga kajastada kõige olulisemaid aspekte ja üritan selle käigus mitmekesisust paremini lahendada, sünergiate loomine, mitteametlik, ametlik, formaalne õpe ja nii edasi, ajaloo olulisus mis peaks inimesi ühendama, mitme lahutama ja see hõlmab ka rändeküsimusi, selles osas, kuidas me ajalugu õpetame, marginaliseerimise küsimus mitte ainult vähemuste puhul, vaid ka selleks, et võidelda enamuse stereotüüpidega. ka sellega on meil probleeme, sõltumata sellest, kas ollakse enamus või vähemus. koostöö teiste institutsioonidega, ÜRO, UNESCO ja nii edasi. ja eriline äh, eriliselt tuleks ka välja tuua puuetega inimesi, kiusamise vastane võitlus, ka küberkiusamise vastane. tuleb ära kasutada täiel määral juba olemasolevaid projekte, meil ei ole vaja siin hakata jalgratast leiutama, kui meil on programmid juba olemas ning hea meelega kuulan nüüd kolleegide arvamusi, et me saaksime viljaka koostöö vaimus edasi minna ja loodetavasti see aitab ka haridusministreid liikmesriikides, et välja töötada parimaid poliitikaid ja projekte, mis sellele kõigele kaasa aitab. ja ma tõepoolest pean minema hääletama regi komisjonis, ma kuulan nii palju kui võimalik, aga vabandan juba ette, et võib-olla pean natuke varem ära jooksma. selge, aitäh, Julie, selle suurepärase raporti eest kahjuks meil väga palju aega ei ole, me peame pool, pool kaksteist lõpetama, aga kolm minutit äh, variraportööridele ja siis üks minut teistele. aga kõigepealt kolleeg Ambini. aitäh, kõigepealt äh, suur tänu selle töö eest, ja aitäh selle võimaluse eest seda teemat nüüd käsitleda. see on tõeline raport, mis on lähtunud headest kavatsustest. see on ka väga oluline. jätkan emakeeles, ungari keeles. Nagyon fontos, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, de hogy a... me alustasime seda tööd ühiselt ja nagu kolleeg ütles, kuna meil oli selline lühike kohtumine enne suvepausi, ma loodan, et nüüd äh, järgmine kohtumine on natukene organiseeritum. igal juhul tahaksin tähelepanu juhtida äh, muudatusettepanekutele. oluline on, et äh, Lissaboni lepingu seitsmeteistkümnes artikkel on selleks lähtepunktiks, kui me räägime kultuuridevahelisest kommunikatsioonist ja see peaks olema tekstis ära toodud. ma ei ole küll jurist, aga see loob äh, juriidilisteks arenguteks oma loogika. kui me räägime ennetusest, selleks, et ennetada radikaliseerimist, äärmuslust, siis see on kõik väga oluline, aga äärmiselt oluline on valida ka õiged äh, tööriistad ja partnerid selleks raport rõhutab seda, et meil on vaja erinevaid osapooli, riik ei saa seda üksi teha etnilised väljakutsed, nendega ei saa tegeleda ainult riik, meil on vaja vabaühendusi kaasata. ja mainime siin väga põgusalt, aga oluline on tõesti ka perekonna rolli siin rohkem toonitada mitte ükski riik ei saa üle võtta pere rolli. kui riik seda on üritanud, siis on tulemuseks olnud fašism ja kommunism. palun ärme lähe seda teed mööda ja seda tuleks siin tekstis ka mainida. veel üks teema, migrantide teema, see siin toonitaksin paari punkti. lisaks erinevad erinevatele osapooltele ja vabaühendustele tuleksin mainida ka kirikute rolli. me teame, et Euroopas on erinevad äh, juriidilised suhted riigi ja kiriku vahel, aga me peame leidma mingi ühise lähtepunkti, kus ei eristata, vaid luuakse ja toonitatakse seda ühist väärtust, muidu me ei saa rändajaid paremini mõista ja kordan üle, see ei ole mingi uus kiriku mõte siin, vaid me peaksime mõistma, milline on usu roll Euroopa ühiskondades ja riikides. ma olen seda raportit põhjalikult läbi vaadanud, mul on kahju, et mul on ainult kolm minutit aega olnud, aga teen oma muudatusettepanekud, aitäh. loomulikult. ja nüüd kolleeg Maura, palun aitäh, teen lühidalt. see raport on väga ambitsioonikas ja see hõlmab äh, kõike seda, mida ka siin komisjonis ja variraportööride kohtumisel on käsitletud. ja see on ka väga selgel sõnaliselt koostatud, mis on ju alati tore oluline on siin ka väliste kultuuriliste tegevuste rõhutamine, et kultuuridevahelist dialoogi edendada, kultuuridiplomaatiast on siin juttu. siin viidatakse ka ühele arvamusele, millega ka mina olin seotud. kui nüüd kriitiline olla, siis minu arvates tuleks siin olla natukene konkreetsem, et me lähme ideedelt edasi tegevuste juurde ja mul on mõned muudatusettepanekud. meil on vaja Euroopa esindajat, kes vastutaks kultuuriprogrammide edendamise ja elluviimise eest, mis soodustaksid lõimimist, kultuurivaldkonna ekspertide vahetuste kaudu näiteks, et meil oleks kultuuri- ja haridusviisad, uurimisprojektid, toetused loomeinimestele ja kunstnikele. kahe tuhande viienda aasta UNESCO kultuurilise mitmekesisuse dokumentis ürit-, prooviti kaasata neid meetmeid, mis kaitsevad kultuurilist mitmekesisust humanitaarkriiside korral ja siin peaks olema ka Euroopa, kodanike Euroopa programmi elluviimine, et toetada kultuurilist mõistmist. igal juhul rõhutaksin, et see on väga hea raport, see on väga selgesõnaline ning loodetavasti minu ettepanekud muudavad seda veelgi paremini. suur tänu, nüüd järgmine kolleeg, palun. aitäh, ka mina teen väga lühidalt meil on mõned muudatusettepanekud, aga me ei taha minna raportiga vastuollu, me tahame lihtsalt natukene täiendada ja täpsustada, olla võib-olla isegi ka ambitsioonikamad mõnes punktis. mina arvan, et äh, probleem on selles, et on keeruline neid mõtteid ellu viia. vaatame, mis meil on põhiõiguste hartas kirjas, mis ju ka on praegu kehtiv, aga vahel on natukene keeruline seda kõike meeles pidada. me räägime siin kõikide demokraatlike institutsioonide valitsuste jagatud vastutusest samamoodi on oluline siin ka meedia roll, võib-olla peaks seda rohkem välja tooma. kui me räägime tõelisest mitmekesisusest meie ühiskondades, siis seda tuleks ka meedias kajastada, eriti mis puudutab äh, riiklikke meediakanaleid nüüd äh, või avalik-õiguslikke, nüüd äh, õpetajad on siin väga oluline ressurss sest nemad kogevad mitmekultuurilisust igapäevaselt. ja lõpetuseks. liikmesriikidele peaks olema siduv lähtuda rahvusvahelistest mittediskrimineerimisstandarditest, see on kultuurilisele mitmekesisusele määrava tähtsusega, see peab olema lahutamatu osa meie õigusaktidest liikmesriikides, see ei peaks olema lihtsalt soovitus. loomulikult Euroopa programmid peavad sellest lähtuma, aga see peab olema siduv ka liikmesriikidele ja lõpetuseks, see on seotud ka meil varasemalt arutelu all olnud teemadega. tegemist on valdkonnaga, kus äh, võiksime kaaluda Erasmuse programmi laiendamist ka õpetajatele. ma arvan, et et Euroopa saaks äh, paremini ära kasutada seda, mis on olemas meie koolides. tore on, kui õpetajad saaksid oma kogemusi selle kaudu vahetada ja siis me oleksime veelgi mitmekultuurilisemad, rohkem kui lihtsalt paberil. aitäh. lugupeetud äh, esimees, lugupeetud raportöör, äh, kallid daamid ja härrad mõned teie hulgast ei ärka üles tihti siis, kui, ka siis, kui unenäost saab äh, õudusune nagu äh, äh, mitte mingisugust pilku reaalsusele, kui me hakkame siin mitmekultuurilisust edendama, ehkki me näeme, et kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Angela Merkel ja David Cameron on püüdnud seda põhimõtet ellu viia ning on pidanud tunnistama kaotust. ilusad mõtted, täielik läbikukkumine me peaksime vaatama real-, realismile silme, ehkki terroristid on viimastel kuude jooksul rünnanud paljusid liikmesriike, radikaliseerimi-, lastakse radikaalid ja terroristid Euroopa äh, riikidesse, et otsustusprotsesse hävitada ja te ei mäleta enam Euroopa ajalugu, aga seda üritatakse Euroopa rahvas ise on tegelikult tõrjutud, neilt võetakse ära nende ajalugu, nende identiteet. kultuur on, on selle raportiga midagi muu, sellist, mida hakatakse uuesti üle ehitama, üles ehitama selleks, et pädevusi liikmesriikidelt anda Euroopa tasandile ning äh, liikmesriikide patrioodid, kes on selle kes äh, tahavad oma riiki ja pärandit kaitsta, on seega selle äh, raporti vastu. Allora, io adesso darei la parola però per un minuto a chi non è ja nüüd annan üheks minutiks kolleegidele sõna, kolleeg Makoventa, loe Kamatikakis ning Trooper. tõepoolest, aega on meil väga-väga vähe. palun, teil on sõna üheks minutiks muidu saab meil lihtsalt aeg otsa. suur tänu. mitte ükski riik ei suuda sellist ülemaailmset kriisi üksi lahendada, meil on vaja ka ülemaailmset lahendust. on üks analüüs nimega Steps Before Europe, David Milliband oli selle autor koos Sigma Gabrieliga, mis puudutas siis rändekriisi lahendamist ma leian, et kõik eh, sektoriülesed poliitikad, mis tuginevad väärtustele nagu noortepoliitika, tööhõive, välispoliitika, naiste õigused, võrdsus, neid kõiki tuleks eh, muuta vastavalt muutunud tingimustele, meil on vaja lõimimisprotsesse, meil on vaja mitte, mitteformaalset haridust eh, meil on vaja spordiüritusi, neid kõike tuleks ka siin raportis kajastada. parlamendikomisjonina peaksime survestama Euroopa Komisjoni, et rohkem kasutada kultuurilist diplomaatiat, mitte kult-, kultuurilist äh, mitmekesisust oma poliitikate väljatöötamisel need hirmud, millega meie vast-, mille vastu meie võitleme, on kultuurilised, religioossed, etnilised, me saame sellega tegeleda hariduse, koolituste kaudu ning äh, uute, uue väärtussüsteemi kaudu. suur tänu. nii, aeg tõesti surub meile peale, nüüd palun järgmine kolleeg. aitäh, teen lühidalt esimeses lauses härra Dragici raportis on meil sünergia selle raportiga, kui me räägime ehm, ka väärtustest. meil on mitmeid eh, argumente, me räägime siin juriidilistest võimalustest, mida me saame kasutada, kõik on sellega tuttavad. loomulikult äh, me oleme kõik selle teemaga seotud ja tegeleme sellega ja on hea, et me seda teeme, sellepärast et me peame ju millestki hoolima, et teatud väärtusi edendada. ja ma tean, kuidas Julie Ward töötab, kuidas ta tahab probleeme lahendada, kui me räägime rahvus-, kultuuridevahelisest dialoogist Euroopast. olukord on praegu küll keeruline, kuid me saame ühiselt nende vastu võidelda. aitäh! ja nüüd kolleeg Luur, palun. ma räägin professor Krasnodarski nimel, kes on siin variraportööriks. raportöör ütles, et jah, pole siin vaja jalgratast uuesti leiutada ja ma loodan, et äh, ka raportis sellest ikkagi lähtutakse, aga lähimuspõhimõte on siin samamoodi äärmiselt oluline. mõistmine ei ole sama asi kui see, et me ütleme, et kõik, mida iga rühm teeb, on suurepärane või et me saaksime alati toetuda kultuurilistele väärtustele, justkui see oleks midagi positiivset. jah, see on seotud ka meie varasema aruteluga, aga ma loodan, et siin ei hakata eeldama, et need inimesed, kellel on teised seisukohad, ei mõista ajalugu või ei toitu teistmoodi. ma arvan, et Äh, see oleks liiga arrogantne öelda ja ma loodan, et siin arutelu puhul peame ka seda silmas. ja ma tahaksin öelda, et kuulake demokraatlikke skeptikuid samamoodi, sest alternatiiv on ju palju hullem. Eh, suur tänu, me oleme ju kõik väga tänulikud selle arutelu eest ja nüüd palun järgmine kolleeg tänan. see teema, mida raport puudutab, on selline lõputu teema nagu universum. mulle tundub, et äh, proua Ward liigub õiges suunas. nii palju, kui ma lugesin läbi seda raportit, ta puudutab olulisi teemasid sellegipoolest olen ma arvamusel, et ettepanekud peaksid olema natukene praktilisemad. ja seda tegelikult äh, ma pean tõdema tihti. sõnu on lihtne kirja panna, aga peab jõudma tegudele. siin räägitakse mitmekesisusest, kultuuride mitmekesisusest äh, Euroopa Liidu põhiväärtustest, need on kõik väga head sõnad, väga head väärtused, mida ka härra Juncker toonitas ülehiljuti, neid kõiki tuleb rakendada praktikas ja seda ma ootaksingi sellelt raportilt rohkem. ja nüüd proua Trüpel. tänan ja ma üritan vastata Prantsuse kolleegile, Euroopa Liit ei võta ära riiklikku, piirkondlikku või kohalikku identiteeti, on võimalik neid identiteete jagada ja omada sinna juurde ka Euroopa identiteeti, kontseptsioon on rikastamine, võimekuse lisamine, mitte kelleltki identiteedi äravõtmine ja seda on siin raportis ka öeldud. mulle meeldib selle raporti lähenemise juures see, et kultuuridevahelise dialoogi ja kultuurilise mitmekesisusega seoses mainitakse välispoliitikat, sisepoliitikat, vägivalla äh, tõkestamist, äh, Euroopa Liidu põhiväärtuste kaitset äh, ja nii edasi. järgmisel aastal me vaatame üle mitmeaastase finantsraamistiku ja seetõttu on väga oluline, et me pööraksime rohkem tähelepanu haridusele ja kultuuriprojektidele, nii nagu ka siin raportis on öeldud. suur tänu! tänan. ma ei tea, kas siinkohal soovib Euroopa Komisjon veel sõna saada ja palun. ja suur tänu ähm, hariduse perspektiivist vaadatuna tahaksime meie öelda, et tegemist on väga hea raportiga, see toob välja hästi põhisõnumi, meil on hea meel, et see raport just praegu on vastuvõtmisel, kuna selle kohaldusala haakub hästi sellega, mida käsitlesid haridusministrid Pariisi deklaratsioonis, mida ka varem mainiti. on hea, et raport äh, pöörab tähelepanu erinevatele sekkumistasanditele, liikmesriigi tasandile ja Euroopa Liidu tasandile. Ähm, seda samuti toonitas deklaratsioon. edasi ma olen nõus sellega, mida juba on öeldud, et äh, meil peaks olema integreeritud lähenemine. see raport loob hea silla hariduse ja kultuuride vahelise dialoogi vahel. ja see on tõesti äh, see õige tee, see sektorite ülene lähenemine, see on just õiges vaimus tegutsemine. ja minu poolt ka mõned spetsiifilisemad kommentaarid. kui vaadata seda teksti, siis äh, võib-olla oleks äh, parem, kui see oleks veelgi spetsiifilisem selles osas, et milliseid äh, hariduslähenemisi ähm, võiksime kasutada, et edendada kultuuridevahelist dialoogi, samuti arvestades seda, et õpetajad mängivad siin võtmetähtsusega rolli, tuleks tugevdada ka sõnumit, mis on neile suunatud. lõpetuseks, mis puudutab selgituskirja, siis seal viidatakse õigusega Erasmus pluss programmile ja võib-olla te tahaksite viidata ka poliitikaraamistikule, mida me kasutame Euroopa Liidu tasandil ähm,, haridus eh, ja koolitus kaks tuhat kakskümmend, me juba oleme need eh, kaks vahendit kokku viinud, eh, kaks tuhat kakskümmend ja Erasmus pluss. suur tänu nende täienduste ja mõtete ja ettepanekute eest soovin tänada kõik siiski äh, seitsmendal detsembril toimub hääletus komisjonis. Euroopa Komisjoni esindaja ütles õigusega, et äh, pealkirjas me ju räägime hariduse rollist ja me räägime põhiväärtuste edendamisest kultuuridevahelise dialoogi edendamiseks on meil vaja jõuda nii-öelda ühisele nimetajale. nii et äh, jah, põhisõnum on juba edastatud, palju on juba kolleegide poolt äh, öeldud ja Euroopas on tõesti palju mudeleid, äh, mida eeskujuks võtta, me kindlasti saaksime kultuuride vahelise dialoogi vallas ka rohkem saavutada ja toetada kultuurivaldkonnas äh, tegutsejaid, nii et nad oleksid veelgi rohkem valgustatud äh, sel teemal. aga me ei räägi tõesti ainult formaalsest valdkonnast, vaid ka mitteformaalsest valdkonnast. suur tänu kõikidele kolleegidele olulise panuse eest. siinkohal lõpetan täna ennelõunase koosoleku, nüüd kohtuvad äh, koordinaatorid, see on kinnine koosolek ja teistega kohtume tänast pärastlõunal jällegi viisteist null null, kui jätkub korraline komisjoni koosolek ja toimub avalik kuulamine teemal radikaliseerumise ennetamine. see on väga oluline teema. ja me loodame, et äh, te olete pärastlõunal kohal, sest meil tulevad sinna väga huvitavad äh, esinejad. nüüd ma palun teil saalist kiiresti lahkuda, sellepärast et me oleme juba hiljaks jäämad, jäänud. nagu juba öeldud, et siis nüüd kohtuvad koordinaatorid kinniste uste taga. me tahaksime kohe-kohe alustada okay..